So, good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad, kallid kolleegid. alustagem tänase pärastlõunase kohtumisega. kui lubate, vahetaksin keelt, ütleb äh, härra esimees ja läheb üle emakeelele äh,. rahvasaadikute arv äh, on nadi, aga äh, raportöörid on kohal, nii et võime pihta hakata. enne, kui ma annan sõna ekspertidele, kes võtavad sõna esimeses osas, ma tahaksin äh, küsida, kas kellelgi on päevakorra kohta midagi öelda. tundub, et mitte, siis loeme päevakorra vastuvõetuks. teine, teiseks esimehe teadaanded. peaaegu kõik kõik kabiinid on täna tõlkidega täidetud, kõik võivad siin rääkida oma emakeeles, kui nad seda soovivad. ja dokumendid on ka kõigile kättesaadavad, aga mitte paberkujul. ja kantakse ka internetis üle meie istungid, nii nagu ikka. istung, vabandust, nii nagu ikka ja esimehel on veel kaks teadaannet. kõigepealt Ma-, Malta peaministri avaldus äh, täiskogus äh, tekitas teatud vastukaava, kaja Euroopa Parlamendis härra Muskatit kritiseeriti äärmiselt äh, tugevasti, sellepärast et need inimesed, kelle vastu on käivitatud juurdlus, pani ta uuesti valitsusse, aga see on Malta siseotsus. ta ütles, et käib praegu neli juurdlust aga ma kontrollisin seda asja ja ainult üks nendest on Panama skandaaliga seotud, kolm ülejäänut puudutavad ametnikke, keda ei mainita Panama dokumentides. ja seega äh, ta tegelikult natukene vedas meid ninapidi ja ta äh, lisaks sellele ründas erinevate fraktsioonide esimehi ja, ja liikmeid ja komisjonide esimehi ja see endine ametiühing tegelane ütles pärast Maltal eesist-, et et üks äh, komisjoni esimees on persona non grata Maltal, kuna ta ei kiitnudki peaministrit, vaid hoopis kritiseeris teda. miks ma seda ütlen, minu meelest on see üsna Äh, huvitav, et endine ametiühingu tegelane Maltal otsustab, kuidas meie oma asju siin peaksime tegema, mina ei kavatse tema ees nõtkuda, vaid hoopis äh, nõuaksin, et äh, tuleb esitada uusi küsimusi siis nende poliitikute kohta, kes on Malta dokumentides sees. kui ja parlament üt-, peaminister ütles, et ta tuleb, kui kõik juurdlused on läbi, meie komisjoni ette ja meil on selle üle muidugi hea meel ja siis me avalikult ka küsime nende käe, tema käest avameelselt kõik need kriitilised küsimused ära. järgmine märkus. täna saadeti välja meie nimel pressiteade, see räägiti läbi fraktsiooni esindajatega, puudutab see juurdepääsu dokumentidele. ma eeldan, et see pressiteade peaks kõigil olema olemas. see on teile saadetud ja nii palju siis minu teadaannetest. kolmas päevakorrapunkt. eelmiste kohtumiste protokollide heakskiitimine. kuus kohtumist kuuendast aprillist kolmekümnenda maini sellel aastal. üheksateistkümnendal juunil on äh, need teile kõigile ka saadetud. kas kellelgi on midagi öelda protokollide kohta? tundub, et mitte sellisel juhul on nad sellisel kujul vastu võetud. ja läheme siis tänase kuulamise peaosa juurde. esimene osa tänasest pärastlõunasest kuulamisest. eile, vabandust, täna hommikul me rääkisime viie eksperdiga rikkumistest teatajatest ja nüüd räägime siis pärastlõuna rahapesu andmebüroodest, sealhulgas ka Venemaa äh, rahapesu äh, ehk pesumasina juhtumist. esimeses pooles on meil kaks eksperti külla kutsutud, üks nendest lülitub, Sebastian Fiedler täpsemalt, eh, meie koosolekuga videolingi vahendusel, tema on eh, Saksamaa Kriminaaluurijate Liidust ja me kontrollisime seda videoühendust enne, sest et eh, me peame tagama selle, et oleks ähm, hea kuulda ja valisime selle saali just sellepärast, et tehniliselt on see kõige parem saal, nii et tere tulemast, härra Fiidler. ja siis Paolo Costanzo Itaalia rahapesu andmebüroost Itaalia panga juures, nii et tere tulemast ka teile, härra Costanzo, meie sekka. asi on nüüd selles, et ähm, me kutsusime väga palju külalisi tegelikult täna oma kohtumisele, aga ainult kaks said tulla, sellepärast et Hispaanias toimub sellel nädalal rahapesu andmebüroode mm, rahapesuvastane töökond ja väga paljud Euroopa rahapesu andmebüroode esindajad ei saanud siis Brüsselis olla, kuivõrd on täpsemalt äh, siis äh, Valencias rahapesuvastase töökonna täiskogu istungil ja tuletaksin teile siis veel meelde, et äh, me oleme varem kohtunud Luksemburi, Malta äh, ja äh, Ameerika Ühendriikide rahapesu andmebüroo esindajatega ja Belgia ja Prantsusmaa esindajatega oleme kohtunud ka varasematel kohtumistel. meil on väga hea meel selle üle, et täna on meil kaks esindajat ka Euroopa rahapesu andmebüroodest Saksamaalt, Itaaliast äh, kohal ja ajakirjanikud äh, ajakirjanike konsortsiumist, mis kannab nime Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nemad kuulame ära siis tänase kuulamise teises osas. aga hakkame pihta, annaksin kõigepealt sõna härra Sebastian Fiedlerile ja pärast seda härra Costanzole ja härra Fiidler, palun, teil on siis sõna nüüd selle videoühen-, videoühenduse läbi, teil on maksimum kümme minutit. härra Fiidler. suur tänu, esimees, lugupeetud äh, daamid ja härrad, suur tänu mind äh, kutsumast, kaasamast. tahan äh, öelda, et ma ei ole rahapesu andmebüroo ametlik esindaja, vaid ma esindan äh, Saksamaa Kriminaalametnike Liitu ehk äh, ametiühingut ja samuti meie ametiühingu äh, haridusega tegelevat organisatsiooni, nii et mina räägin äh, teid huvitavatest teemadest ja vastan teie küsimustele ametiühingu seisukohalt, mitte ametniku seisukohalt tahan juhtida tähelepanu mõningatele meile olulistele aspektidele. üheks on kindlasti äh, riiklik areng äh, siin Saksamaal seoses äh, rahapesu andmebürooga, mis nüüd peaks edasi arenema, arvestades seda, et meil aprillis võeti vastu uus rahapesu vast-, vastu võitlemise seadus, meil on äh, detsentraliseeritud äh, FIU, see tähendab äh, seda, et kõigepealt on kahtlustest teada antud liidumaa tasandil ja sealt edasi on info liikunud föderaaltasandile. me oleme nüüd uurinud välja, et kolmsada kolleegi on äh, olnud äh, seotud selle valdkonnaga konkreetselt. parlamendi alamkoda on otsustanud luua administratiivse FIU, mis äh, hakkab töötama koos tolliga. meie kritiseerime Saksamaa Liitvabariigi valitsust ja ütleme selgelt välja, et äh, jumal paraku valitsuse esindajad ei kõnelenud äh, parlamendis tõtt, nad rääkisid äh, personali arvu kasvust, aga olukord on selline, et lõpuks peaks olema sada kuuskümmend viis kolleegi, praegu on neid kolmsada ehk siis natukene üle poole jääb alles, samas arvestades, et äh, Saksamaal kahtluste arv on kasvanud varasemalt kakskümmend tuhat, sel aastal eeldatavasti viiskümmend tuhat niisiis, väga palju räägitakse ka Euroopa tasandil sellest, kuidas oleks võimalik äh, FIO-d võrgustada, milliseid vahendeid selleks on vaja ja nii edasi, see on ka meie arvates õige, aga kõige tähtsamad on siiski inimressursid ja mitte ükski äh, FIU ei ole Euroopas äh, siin piisavalt äh, hästi varustatud, väga olulist rolli mängib ka kolleegide kvalifikatsioon. Saksamaa Liitvabariigis on meil seoses sellega suur mure ja me oleme täheldanud, et meil on suur lünk tuleviku sees ootamas. liidumaati kakskümmend viis kuni kolmkümmend äh, protsenti kahtlustest on seotud äh, piiriülese tegevusega, ehk siis on äh, tingimata vaja teha ka piiriülest koostööd. Euroopa Liidu sisene koostöö on olnud hea, aga me leiame, et on vaja ähm, Europoli tugevdada, et seda olemasolevat head vahendit veelgi edasi arendada lisaks sellele soovin ma meie seisukohast kõige olulisemaid punkte mainida. nii Saksamaa politsei jaoks kui ka üldse Euroopa kontekstis on vaja rahapesuvastaseks võitluseks äh, tunnistada seda, et FIUD on, äh, sõltuvad äh, keskregistrite olemasolust, näiteks äh, kinnisvara valdkonnas, eriti just siis, kui on tegemist alles kahtlusega, on väga keeruline selles infovirvarris juurdlust läbi viia on väga raske vaadata leht lehe haaval läbi äh, kohaliku omavalitsuse kinnistusregistreid. näiteks äh, osad menetlused ei oleks olnud äh, Venemaa organiseeritud kuritegevuse vastu võimalikudki, kui seal ei oleks olnud keskset registrit. ääretult oluline on tõsta läbipaistvust niimoodi, et FIUdel äh, oleks äh, paremad äh, töövahendid ja tingimused ja seda jätkusuutlikult. läbipaistvus on vajalik, kuna see edu, mida me oleme praegu saavutanud ja ma usun, et suurusjärgu osas oleme me ju ühel meelel, et me oleme väga suured kriminaalsed organisatsioonid äh, suutnud ette võtta ja arvestades seda kõike, tuleb arutelusid äh, pidada avatult, äh, ausalt. Euroopa Liidu tasandil on meil vaja jätkusuutlikku toetust, meil on vaja selgeid signaale Euroopa Parlamendist kuni liikmesriikide tasandini. nii palju minu poolt sissejuhatuseks, suur tänu tähelepanu eest! ma tänan härra Fiedler, üks äh, punkte, millele te tähelepanu juhtisite, oli keskregister ja seda me nõuame ka rahapesu direktiivi aruteludes ja kolleegid kindlasti mainivad seda ka lähemalt. veel kord äh, mul on hea meel tervitada siin Paolo Constanzot, äh, Itaalia FIO pangad Itaalia, palun, härra Constanzo uh,. And... Um, suur tänu, esimees, ja suur tänu ka panna komisjonile küllakutse eest. ja ma tahaksin avaldada tunnustust komisjonile selle olulise töö eest ja mul on hea meel, et te olete otsustanud keskenduda just rahapesu andmebüroodele ja ütlen seda mitte sellepärast, et ma töötan ühes sellises andmebüroos, vaid arvestades seda, äh, kui palju see annab juurde meie analüütilisele tööle, äh, teabe kogumisele, analüütilisele tööle ja ka äh, eriti maksualaste kuritegude äh, menetlemisele. meie leiame, et praegusel ajal on väga palju muutunud äh,, piirid on muutunud ja see on mõjutanud ka meie operatsioonide stsenaariumi ja see vajab kõik tähelepanu. ja ma leian, et äh, rahapesu andmebürood vajavad tähelepanu ja toetust, et nad saaksid äh, ellu viia oma tegevust ja teha koostööd ma olen loomulikult teadlik ka nendest õigusaktidest, mille üle praegu käivad läbirääkimised, te mainisite kolmepoolseid äh, läbirääkimisi neljanda direktiivi muutmiseks. ka arutatakse teisi algatusi, Euroopa Komisjon teeb aktiivset tööd mitmel rindel ja rahapesu andmebürood äh, annavad endast parima nende ühiste jõupingutuste eduks. Te mainisite, et äh, et sellel nädalal äh, rahapesu töökond äh, on koos. Äh, ma olin kohal, kuid ma tulin siia selleks, et osaleda teie koosolekul, sest ma leian, et parlament ja teie komisjon te ja teie tegevus on olulise tähtsusega. lubage lisada, nagu mu saksa kolleeg, ma ei esine mitte ametnikuna ma esindan Bank of Italy's rahapesu andmebürood, siin ma olen, olen eh, FIUde platvormi esindaja ja ma lühidalt tahaksin tutvustada teile eh, selle kaardistamise eh, projekti tulemusi, mida meie organ läbi viis Euroopa tasandil rahapesu andmebüroode tegevuse kohta seoses rahvusvahelise koostööga me viisime selle läbi eh, mitte ainult Itaalia rahaandmesebüroo poolt, eh, see oli ühisettevõtmine, eh, mille meeskonda kuulusid Prantsusmaa, Rumeenia, Ühendkuningriigi vastavate asutuste esindajad. ja võib-olla ma unustasin kedagi mainida. kuid selle projektiga olid hõlmatud neli rahapesu andmebürood. mul on koostatud lühikene ülevaade. ma pidin seda natukene kohandama kümnele slaidile, ma ei tea, kas on võimalik neid ekraanil näidata. Okay, thank, thank you very much. Um, so again, I, I will focus uh, very briefly. Uh... Keskendun lühidalt selle kaardistamise ettevõtmisele algselt oli see kavandatud pikema esitlusena, ma loodan, et see tekst on loetav, kui mitte, siis ma, ma tahtsin teile põhjalikumalt tutvustada selle ettevõtmise erinevaid osasid ja tulemusi. meil on äh, kirjalikul kujul äh, need äh, slaidid olemas, nii et me saame neid lugeda. suur tänu, esimees. igal juhul arvestades seda, et mul on ainult äh, mõned minutid, ma üritan keskenduda protsessile, kuid ma hea meelega vastan ka teie küsimustele niivõrd, kuivõrd ma suudan, kui koosoleku osalejatel on küsimusi selle ettevõtmise kohta. see ettevõtmine ja esitlus, nagu te näete sellel slaidil, on üles ehitatud järgnevalt, keskenduti rahapesu andmebüroode staatusele, autonoomiale, sõltumatusele. see on eeltingimus nende tõhusaks tööks. siis me keskendusime ka äh, andmebüroode poolt saadavale infole, äh, milline on kättesaadav äh, kas esialgse avalikustamise või päringute abil näiteks kesksesse andmebaasi ja sellised andmebaasid on mitmetes liikmesriikides loodud ja siis me keskendusime ka siseriiklikele funktsioonidele ja esitasime küsimuse, millega konkreetselt rahapesu andmebürood tegelevad, kui nad viivad läbi mingit analüüsi, kuidas nad levitavad äh, äh, vastavat infot või teavet ka pädevatele õiguskaitseorganitele ja siis me keskendusime andmebüroode vahelisele koostööle, see on oluline valdkond. ma arvan, et see on just see valdkond, Äh, milles parlament, komisjon ja nõukogu saavad omapoolse äh, panuse anda, sest äh, rahapesu andmebürood vajavad head ja tugevat koostöövõrgustikku ja meie kogemus mitte ainult Itaalia FIUst, vaid üldine arusaam on, et koostöö toimib, kuid seda on kindlasti võimalik parandada, sest on mitmeid takistusi veel selles koostöös seetõttu on vaja üht-teist ühtlustada ja siis ka mõned järeldused seoses selle kaardistamisega ja ka äh, küsimused, mida ette võtta, et käsitleda neid probleeme, mis on tuvastatud ja kuidas neist probleemidest üle saada, kuidas siseriiklikult äh, paremini ähm, ellu viia ja milline on üldine praktika. paar sõna selle kohta, mis on siis FIUDE platvorm äh,, tegemist on töörühmaga, mida juhib Euroopa Komisjon, see moodustati juba kahe tuhande kuuendal aastal, see on nüüd toiminud rohkem kui kümme aastat. Äh, seda tunnistab ka rahapesu ja terrorismi vastase võitluse direktiivi artikkel viiskümmend üks, kus on loetletud äh, FIU-de põhitegevusvalad, soodustada FIU-de vahel koostööd, luua ka FIU neti äh, juhtimine töötada ka operatiivküsimuste juurde, nagu äh, tuvastada ka äh, üle piiri teated kahtlaste tehingute kohta ja kaasa aidata ühisanalüüsidele. Need kaks viimast mainitud minu enda kogemuse puhul ja ka platvormi kogemuse puhul, äh, et need on olulised meie tuleviku arengut silmas pidades Äh, rahapesu andmebüroode tegevuse koordineerimiseks, kooskõlastamiseks. ja äh, tööplaan võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist, selle lõpus. Äh, mõned ülesanded on juba lõpule viidud, näiteks piiriüleste teadete kriteeriumid, tingimused ja viisid nõusoleku saamiseks, ühise info kasutamiseks ja ühisanalüüside läbiviimine ja siis kaardistamise ettevõtmine, mis viidi lõpule kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks. ma tahaksin rõhutada paar tulemust selle kaardistamise lõpul. selle kohta on ka ECOFIN-i järeldused, mis avaldati veebruaris kaks tuhat kuusteist pärast Euroopas toimunud terrorirünnakuid. ministrid kutsusid üles äh, kiirendama seda ettevõtmist ja kaaluma tulevikumeetmeid selleks, et soodustada rahapesu andmebüroode vahelist koostööd ja infovahetust. komisjon tegutses juba aktiivselt selle teemaga, mitte ainult äh, Euroopa julgeoleku tegevuskava raames, vaid ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud tegevuskava alusel Äh, milles keskendutakse ka rahapesu andmebüroode äh, tugevdamisele viiendas direktiivis ja see lõpparuanne on esitatud ka nõukogule ja liikmesriikidele ja loomulikult on ka parlamendil juurdepääs nimetatud dokumendile. loodetavasti me loodame, et selle ettevõtmise äh, Äh, tulemusi ja leidusid hakatakse kasutama praegu toimuvates kolmepoolsetes läbirääkimistes viienda rahapesuvastase direktiivi üle äh, ja seda kasutatakse ka sobivate kompromisside, lahenduste leidmiseks ning äh, probleemide käsitlemiseks FIO-de tegevuses ja koostöö kui äh, rahapesu andmebürood saavad kokku ja arutavad rahvusvahelisel tasemel, ka Euroopa Liidu tasandil, keskenduvad nad äh, just äh, andmebüroode vahelise koostöö välisaspektidele. probleem on selles, et rahapesu andmebüroode suutlikkus osaleda tulemuslikult rahvusvahelises koostöös sõltub nende siseriiklikest funktsioonidest. seetõttu me pidasime vajalikuks uurida, kuidas äh, riikides rahapesu andmebürood on üles ehitatud, kui palju neil ressursse on, milline on nende töökord. sest nendest teguritest lähtudest suudavad rahapesu andmebürood teha ka mõtestatud rahvusvahelist koostööd. ja sel põhjusel oli sellel kaardistamise projektil üsna lai äh, kohaldamisala ja samuti suutsime me koostada mõningad ka järeldused FIUde tegevuse suutlikkuse kohta. analüüsides neid nii horisontaalselt kui vertikaalselt eh, ja me ise olime üllatunud, eh, kuivõrd erinevaid rahapesu andmebüroosid on Euroopa Liidus. ja mil määral nad on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide säketega. siin on äh, meie lähenemine nii-öelda, me alustasime äh, vundamendi tasandil äh, rahapesu andmeperede nii-öelda siseriikliku staatusest ja organogrammist, seejärel uurisime täpsemalt nende rahvusvahelist koostööd, siseriiklikke funktsioone, saadavat informatsiooni ja selle jagamist teistega. siin on näidatud meie aruande ülesehitus, ma ei hakka seda lahti rääkima. ja te võite ise sellega tutvuda. lühidalt siis meie põhijäreldused ja tulemused. see on üsna niisugune üldine kokkuvõte, nagu me, ma juba mainisin, me tuvastasime ka mitmeid puudusi äh, ähm, riiklikul tasandil rahapesu andmebüroode töös ja tegevuses. loomulikult me olime teadlikud, et neljanda direktiivi kohaldamine jätkub meie tegevuse ajal. seega äh, me arvestasime, kas siseriiklik õigus on kooskõlas neljanda direktiiviga või mitte, kuid mõned puudused ja vajakajäämised olid võib-olla isegi mitte kooskõlas eelmise kolmanda direktiiviga näiteks FIU-de poolt analüütiline tegevus või need tingimused ja piirangud, mis neil on omavahel teabe vahetamisel. Äh, on mitmeid ka üsna põhjapanevaid erinevusi FIU-de vahel vaatamata sellele, et äh, FIU-del on üsna priviligeeritud seisund äh, üldissüsteemis, sest nii, meil on niisugused pikaajalised koostööd, kogemused, me suhtleme omavahel. meil ei ole siin äh, kella saalis, aga vist on juba kolmteist minutit kulunud, et kas teile sobiks, kui te jõuaksite oma lõppsõna juurde um.? ma vabandan, ma tulen järeldust juurde üsna pea Need on ka meie aruandes esitatud eh, järeldused ja tulemused. ma tahan lisada, et eh, probleemide eh, põhjused on Euroopa Liidu õigusaktide sätete mittepiisavas kohaldamises, mõned vajakajäämised on seotud isegi ka kolmanda direktiiviga, kuid samuti ka piisavalt ühtlustatud lähenemise puudumise tõttu. seega on ka niisugune kombineeritud mõju äh, ühelt poolt siis äh, veel mitte piisavalt harmoneerida Euroopa Liidu õigusaktide äh, sätteid ja teiselt poolt liiga kõrge siseriikliku õiguse tasand. suur tänu! suur tänu ja ma tuletaksin teile meelde, et meil on kirjalikult teie ettekanne olemas ja seega eh, saame selle läbi lugeda ja küsimusi esitada. suur tänu eh, meie mõlemale eksperdile, enne kui saab eh, sõna meie raportöör, rõhutaksin seda, et tegelikult kaks esitlust rääkisid kahest erinevast tendentsist esimene rääkis harmoneerimisest ja uue platvormi loomisest ja sellest õppimisest, et koostöö võiks, äh, vabandust, teine ettepanek rääkis sellest, äh, kaasa aidata ja Saksamaalt härra Fiedler rääkis sellest, et harmoneerimine võiks tekitada uusi probleeme, aga no eks kolleegid küsivad selle kohta siis täpsemalt. ja kõigepealt annaksin sõna Jeppe Kohvodile. me leppisime kokku, et igaüks saab sõna neljaks minutiks äh, ehk siis küsimus ja vastus kokku neli minutit. härra Kohvod, suur tänu, härra esimees, suur tänu nii äh, härra Fiedlerile kui ka härra Costanzole väga huvitavad sõnavõtud ja härra Fiedler, te palusite Euroopa Parlamendi toetust äh, selleks, et hoogustada rahapesu andmebüroo ja registrite vahelist koostööd ja loomulikult Euroopa Parlament toetab seda ettepanekut. minu küsimus teile aga on täiesti selge, et harmoneeritust on vaja, meil on vaja, et rahapesu andmebürood teeksid rohkem koostööd Euroopa Liidu tasandil, meil on vaja ju-, õiguslikku raamistiku infovahetuseks ja nii edasi, aga härra Constanzo, teie oma kirjalikes vastutes, vastustes ütlesite, et peamised äh, takistused on seotud äh, välispartnerite äh, nõrkusega, et nad ei suuda infot edastada isegi kui need infoallikad on olemas. kas te võiksite tuua konkreetseid näiteid, et millised puudujäägid need siis on täpsemalt, millised need raskused on ja kas teil on konkreetsemaid näiteid selle kohta, et kus te olete pidanud juurdluse rahapesu äh, või äh, maksustamise vältimise küsimustes lihtsalt suutlikkuse pärast äh, peatama või sellepärast, et koostöö teiste liikmesriikidega ei ole sujunenud. ja kui teil on näiteid ka Panama dokumentide osas selle kohta, siis palun jagage meiega neid rääkisite paari sõnaga nendest vahenditest, mida oleks vaja, aga rääkige siis täpsemalt, et mida teil siis täpsemalt meetmetena oleks vaja, et võidelda selle vastu. suur tänu! härra Konstantsolt esitati küsimus ja siis saab sõna härra Fiidler veel korraks. härra Konstantso, palun. suur tänu, härra Kohvot, selle küsimuse eest. see tegelikult äh, tabab naelapea pihta. tõsi, minu meelest on see, mis te ütlete, mõlemad äh, aspektid üldiselt äh, väga vähe on harmoneeritud teatud valdkondades ja sellepärast on kogemus, äh, igapäevane kogemus praktikas näidanud seda, et kui meil on infot vaja välismaalt saada, jääb see meil teinekord saamata. sellepärast, et see, kelle poole me pöörduma paljudel juhtumitel, äh, ja see näide, mille ma tõin, võib ka olla osaliselt sellest sõltuvalt, et Euroopa seadusandlus on väga killustunud ja me, ja ei ole lihtsalt meil suutlikkust jõuda selle eh, vajaliku infoni. üks näide, näide juurdepääs finantsinfole pangakontode tagaseisvate isikute kohta ja ma tean, et parlament on väga huvitatud eh, pangakontode registritest et, et need rakenduksid ja et laiendada veel seda ettepanekut, et tekiksid keskandmebaasid juurde. see on oluline aspekt, aga seni, kuni seda ei ole ja kui seadusandlus ainult räägib sellest, et peab olema tagatud korrakaitseorganitel juurdepääs finantsinfole, siis on see takistus meie jaoks ja see oluliselt piirab rahapesu andmebüroode tegutsemist ja teine te-, ja teie teine küsimus puudutab neid, küsisite, et kas me oleme juurdluse pidanud peatama, sellepärast et koostööd äh, välispartneritega ei ole. jah, on küll tulnud sellist asja ette loomulikult on näiteid ka selle kohta, kus äh, koostöö täiesti kiiva jookseb. Äh, andmebürood võivad kas jätta vastamata või ei anna siis luba infot kasutada juurdluste puhul ja ei edasta ja avalikusta seda pädevatele ametitele, aga üldiselt nad vastavad poolikult. ja ausalt öeldes mul ei tulegi praegu Euroopa Liidus meelde juhtumeid, kus keelduti koostööst, vaid lihtsalt vastatakse poolikult. näiteks eh, pidime ainult eh, osaliselt Äh, kätte saadud infoga leppima. suur tänu, härra Fiidler, kas te tahate midagi lisada? Teile esitati ka küsimus äh, koostöö kohta. jah, ma üritan äh, kuidagi täpsemalt vastata, ma üritasin enne vihjata sellele oma sõnavõttes. Euroopa direktiivide rakendamine öö, jääb alati toppama siis, kui äh, siseriiklikul tasandil ei ole selle jaoks ressursse, nii see praegu paljudes Euroopa liikmesriikides on. ma ütlen siis selle selgelt välja, praegu Saksamaal on üle tuhande kahtlusjuhtumi, mis jäävad aga läbi vaatamata. Need on konkreetsed juhtumid, äh, et need kõik läbi vaadata, peavad, pea-, peaks me palju rohkem äh, suutma, aga loomulikult ilmselt parlamendis mingil hetkel tulevad ka selle peale komisjonid, et miks politsei oma tööd teha ei saa. selge on aga see, et äh, Euroopa ülene koostöö sõltub otseselt sellest, kui palju on liikmesriikidel ressurssi selleks koostööks iga direktiivi, iga instrumendi, iga vahendi rakendamine, mille osas te läbi räägite, sõltub ikkagi lõppkokkuvõttes sellest, kui palju on ressurssi liikmesriikides, milline kvalifikatsioon on äh, liikmesriikide töötajatel, see on asi, millest me mitte kuhugi ei pääse. suur tänu, härra Fiidler, annan nüüd sõna Peeter Jetšekile ja siis äh, fraktsioonide esindajad äh, härra Rosati esimesena suur tänu, härra esimees, ütleb härra Jessek. ma tahaksin äh, tänada meie eksperte väga avameelsete sõnavõttude eest ja tegelikult üsna häirivate paljastuste eest. alguses mulle tundus, et toimub äh, jällegi siin kuulamine rikkumistest teatajate kohta. me teame, et rahapesu andmebürood on liikmesriigiti väga erinevad nendel on raskuseid, struktuurid on erinevad, nendel on võib-olla liiga vähe personali aga kui me siin jälle peame kuulma seda, et inimressurssi vajadus on suur ja et äh, personalitöötajad ei ole öö, äh, oma ülesande kõrgusel ja et suudavad selle probleemi ainult väga tillukese osa lahendada, olen ma väga mures. ja minu küsimus tegelikult on pigem liikmesriikide esindajale sest selge on see, et parlamendi ja rahapesu andmebüroode esindajad on ühel ja samal seisukohal, näiteks ka tegelike ju kasusaaja registrite osas või üldiselt registrite osas ja ma tõesti loodan, et kui täna ajakirjanikud meie kuulamist vaatavad, siis nad selle info ka lehte panevad. härra Fiedler ütles, et ei ole ühtegi rahapesu andmebürood, Euroopas, kellel oleks piisavalt inimesi tööl ja piisavate oskustega inimesi tööl. aga minu küsimus ikkagi, millist äh, andmebürood te peate siis võib-olla liidriks, äh, kes võiks olla teistele eeskujuks või, või milline riik võiks olla eeskujuks teistele andmebüroodele? suur tänu, härra Fiidler! alustab seekord vastamisega. härra Fiidler, palun ma pean avalikult ütlema, et äh, see küsimus jääb minu poolt äh, täies mahus vastamata, sellepärast et äh, see küsimus eeldab, et, et me teeme koostööd teiste andmebüroodega kõikide kahtluste puhul, aga süsteemid on erinevad ja see tähendab seda, et juhtumite arv on andmebüroodel väga erinev ja samuti ekspertteadmised on erinevad, kuidas asjadele lähenetakse ja Itaalia kolleeg sellest ka rääkis. tegemist on äärmiselt killustunud heterogeense süsteemiga. ka pädevused on erinevad äh, liikmesriigiti loomulikult see probleem on lahendatav siis, kui me koostööd rohkem toetaksime ja seega võlusõna siin on mõistagi äh, harmoneerimine ja harmoneerimine loomulikult tooks kaasa parema koostöö selles küsimuses. tuleb leida lahendused, äh, et äh, mida siis parlament äh, eeldab liikmesriikidelt, millised Äh, et millist äh, rikkumistest teatamise süsteemi te tahaksite juurutada ja see otsustab ära, kui palju on vaja siis äh, personali ja loomulikult tuleb vaadata, palju on praegu lahendamata või läbi vaatamata kahtlusküsimusi, ma ei tea teiste liikmesriikide kohta, Saksamaa üksikute liidumaade kohta on mul info, aga ma ei, mul ei ole ülevaadet Euroopa kohta aga loomulikult on vaja arutelu sellel teemal. suur tänu, härra Fiidler, saame aru. härra Costanzo. suur tänu. ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Fiidler ütles. sellele küsimusele on mitut moodi võimalik vastata, olenevalt olukorrast kaardistamise läbi on meil natukene andmeid inimressursi kohta Äh, rahapesu andmebüroodes liikmesriikides, et palju on personali, kõige rohkem on tööl kolmsada ametnikku ühes äh, andmebüroos, äh, kõige väiksem andmebüroo on kolmeteistkümne pealine, keskmine on kuskil seal vahepeal loomulikult, aga need erinevused sõltuvad ka tegelikult tegevuse ja töökoorma osas nimelt rahapesu andmebürood ei täida kõik sama mandaati, mõnel on järelevalve ülesanded samuti, lisaks on põhitegevusele. ma tahaksin rõhutada, et paralleelselt kasvava töökoormaga, nii palju kui mina aru saan äh, ja tean, on kõik rahapesu andmebürood äh, järjest äh, rohkem kimpus kasvava paljastuste arvuga. see on osaliselt seotud terrorivõrkude paljastust, rahastamise paljastustega, lisainfot on tulemas selle kohta väga palju ja Panama skandaal on jällegi näide selle kohta, kuidas töökoorem nendele IFU-dele suureneb. meie eesmärgiks on ja tooksin siin näiteks Itaalia ja ma arvan, et see on üsna sarnane teiste liikmesriikide olukorrale. me üritame infotehnoloogia vahendeid äh, Äh, paremini ära kasutada, me ei saa jääda lootma ainult äh, inimelemendile ja paberdokumentidele, me peame äh, jääma lootma ka nutikale tehnoloogiale, uuele tehnoloogiale, see on väga-väga tähtis osa meie tööst ja, ja samasugused arengud on ju ka traditsioonilisemates finantsteenuste valdkonnas suur tänu ja nüüd fraktsioonide eest kõnelejad ja kõigepealt saab sõna Darius Rossati, professor Darius Rossati Rahvapartei nimel. Uh, uh, suur tänu, esimees, suur tänu külalistele huvitava sissejuhatuse eest. minu küsimus puudutab teemat, mida me oleme arutanud. see on piiriülene koostöö FIUde ja Euroopa Liidu vahel ma tahaksin küsida, et äh, kui tihti te puutute kokku selliste juhtumitega, et teised viiud äh, keelduvad äh, teile infot edastamast või ei edasta teile piisavalt infot, kui te seda palute? mis on sellisel juhul põhjused lisaks menetluslikele erinevustele, personalipuudusele? kas võimalik lahendus võiks tulla Euroopa tasandilt äh, raammääruse või äh, õigusloomelise akti raames, kas me peaksime harmoneerima, kehtestama reegleid või stiimuleid? seda esiteks ja teiseks ühisrahastamine. ühisrahastamise platvormid muutuvad järjest populaarsemaks, raha kogutakse igasugustel eesmärkidel. mõningad äh, tõendid näitavad, et neid platvorme on võimalik kasutada ka mõningate mitte nii õilsate eesmärkide rahastamiseks, nagu näiteks terrorism. see on valdkond, kus on just vaja rohkem infot äh, saada süstemaatiliselt. kas te kontrollite ühisrahastuse platvormi rahade kasutust, kes on tegelikult äh, kasusaajad äh, sellest uuenduslikust praktikast? ja milline on äh, sellise raha kogumise juures illegaalse raha osakaal? suur tänu, härra Rosati, palju küsimusi oli, kes soovib äh, alustada, härra Fiidler ehk teie? jah, mul on äh, kahju, aga mõlema küsimuse osas äh, ma ei tea, et Saksamaal oleks analüüsi läbi viidud, et millised viiud millisel põhjusel on äh, keeldunud vastamast, nii et see on rohkem selline kõhutunde analüüs, mida ma saaksin pakkuda ja ka ühisrahastamise kohta mul analüüsi ei ole, nii et ma ei saa teile kohe vastata ja peaksin seda uurima. jah, kui te saate infot, siis me hea meelega võtame vastu ka kirjalikud vastused ja härra Konstantso, palun. ja üritan teha lühidalt keeldumised ja ebaadekvaatsed vastused. keeldumisi me ei ole saanud, äh, me oleme alati saanud äh, vastuse FIUlt, kelle puurde me oleme pöördunud. aga me saame tihtipeale mitteadekvaatset äh, infot vastusena, mitte ainult Euroopa Liidust, vaid ka mujalt. toon teile mõned näited üks põhilisi infovahetusi seisneb selles, kui äh, üks FIU küsib äh, teiselt, et äh, minu riiki on tulemas summad sinu riigist, ütle palun või öelge palun, mis on selle raha päritolu. ja mõnikord siis FIU-l, kelle poole pöörduti, ei oma infot äh, ei oma võimalust äh, saada infot äh, pankadelt, et kust on raha tulnud, äh, kust kontolt, kuhu kontole teda kantakse ja, ja mis on selle raha päritolu. nii et selline läbipaistvuse puudumine tõesti raskendab koostööd FIUde vahel ja see puudutab ka tegelikke kasusaajaid rohkem reegleid oleks loomulikult üks võimalus, kuidas selle probleemiga tegeleda, kui me harmoneerime rohkem info pädevust ja kohustusi, siis äh, sellest oleks äh, FIUdel küll kasu. mis ütle, puudutab nüüd ühisrahastamist, siis sarnaselt Saksa kolleegiga meil ei ole mingisugust äh, spetsiifilist kogemust või siis spetsiifilisi uurimusi rikkumiste kohta üldiselt võib öelda, et äh, ühisrahastamisele me loomulikult pöörame palju tähelepanu, eriti siis, kui siin ilmnevad teatavad äh, iseloomulikud äh, elemendid, teatud diasporaa kogub seda raha ja nii edasi, siis meil tuleb juba rahvusvaheline koostöö mängu. eriti puudutab äh, see raha kogumist ja koju tagasi saatmist. aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, Paul Tang sotsiaaldemokraatide nimel, palun tänan esimees, tänan härra Fiidler ja härra Costanzo siia tulemast, teie sõnavõtud olid väga huvitavad, aga natukene ka häirivad, äh, tuleb öelda, on näha, et äh, valitseb äh, ressursipuudus kõikides Euroopa Liidu FIUdes ja samas koostöö ka nende andmebüroode vahel võiks olla parem. siin on veel tööd teha mind äh, huvitab äh, üks teine teema, aruandlus. on äh, päris palju üleraporteerimist ehk siis nii-öelda raportimüra. kui tõsine on teie arvates see probleem? me näeme ka seda, et riigiti on aruandlus väga erinev. ja samas Europol ütles, et Küpros, Malta, Luksemburg raporteerivad suhteliselt vähe, kuigi neil on äh, palju äh, offshore firmasid ma tahaksin küsida ka rahapesu andmebüroode ja maksuametite vahelise koostöö kohta. ma tean, et osades riikides ei ole koostöökokkulepet äh, olemas ja seetõttu on äh, koostöö nende asutuste vahel äh, mittepiisav. nii, küsimus maksuametite ja FIUde kohta, kes soovib alustada. härra Konstantsov, palun esimene küsimus, see infomüra. jah, loomulikult äh, see eksisteerib. Äh, meil on palju nii-öelda defensiivset äh, raporteerimist, oleme võtnud tarvitusele meetmeid. sama kehtib teiste riikide kohta. me oleme väga pühendunud tagasiside pakkumisele, ekspost ähm, raporteerimise strateegiale. me assisteerime viiusid, et äh, nende raportid oleksid tõesti mõttekad. tahaksin rõhutada ka seda, et äh, terrorist ESM-i rahastamine on toonud äh, teataval määral kaasa nii-öelda paradigma muutuse, võiks öelda, meil on vaja andmeid, meil peab olema eksante lähenemine, meil on vaja tuvastada mõningaid äh, anomaaliaid, meil võib äh, olla küll selline infomüra mingi hetk, aga sellest äh, mürast võib siiski olla kasu eks ante terrorismivastases äh, võitluses. on äh, võimalik leida niimoodi nõel heinakuhjast, kui kasutada teatavaid vahendeid, mida pakub masinlugemine ja mida pakuvad IT-lahendused nii et see defensiivne raporteerimine ei ole tingimata infomüra. ja üks võimalus, kuidas defensiivset raporteerimist vältida, on see, kui meil oleks objektiivne kohustus anda teada kahtlastest ülekannetest nüüd, mis puudutab äh, FIUde ja Maksuametite vahelist koostööd, siis see meil toimib, seda võiks parandada, aga me saame infot Maksuametitest, äh, seda võiks olla enam, et avastada maksupõhist äh, rahapesu. suur tänu! suur tänu, härra Fiedler, kas te soovite midagi täiendada? ja suur tänu. mis puudutab äh, kahtlusi, kui ma tõlkest õigesti aru sain, sellest räägiti. me pöörame riiklikul tasandil äh, sellele palju tähelepanu, ka sellistele kahtlustele, mis ei puuduta finantssektorit Saksamaal on äh, probleem järelevalvestruktuuriga pädevus on äh, Saksamaal endiselt siin liidumaade tasandil. kaks tuhat kaksteist parlamendi äh, ülemkoda soovis äh, tuua selle föderaalsele tasandile, kuusteist liidumaad on nüüd silmitsi personalipuudusega, üheksakümmend protsenti katab finantssektor ja kümme protsenti jääb muudele sektoritele. nii et äh, meil äh, ei ole piisavalt ähm, teiste sektorite uurimist, seda ähm, tõendavad ka analüüsid, mis näitavad, et äh, Saksamaal puudub korralik järelevalve mitte finants sektori üle. mis puudutab nüüd koostööd maksuametitega, siis Saksamaal äh, tuleb äh, siin äh, teatav eristus sisse viia. detsentraliseeritud mudelis teevad toll, maksuametid koostööd, aga liidumaade tasandil tuleks veel palju ära teha. praegu on meil arutelud käimas ja me mõtleme sellele, kuidas äh, tulevased rahapesu andmebürood peaksid äh, olema kujundatud ja siis me peame tulevikus leidma vastused ka nendele koostööküsimustele. suur tänu, härra Fiidler. Need, kes teavad äh, Saksamaa föderaalset süsteemi, teavad, kuivõrd keeruline on koostöö kuueteistkümne liikmesriigiga Austrias, Belgias on ka föderaalne struktuur, nii et ka need äh, riigid on kindlasti asjaga hästi kursis. järgmisena Bernt Luke, palun. mul on päris palju äh, küsimusi, ei teagi, kas jõuan need kõik esitada. pöördun mõlema ettekandja poole. kuidas te hindate FIUde poliitilist mõju? ma tahaksin konkreetselt teada, kas te oma praktilisest tööst teiste FIUdega teistes Euroopa Liidu riikides olete puutunud kokku olukordadega, kus äh, poliitilise mõju võimalus on olnud väga suur või on äh, viidud olukorras, kus nad saavad äh, töötada poliitilise mõju vabalt. Euroopa Liidu riike ju kahtlustatakse eriti maksuparadiisiks ähm, äh, olemises. Äh, te võiksite nimetada ka nimega konkreetselt äh, liikmesriike, kes on tugevama poliitilise mõju all, kui võimalik, see oleks väga huvitav. teiseks, FIUD sisestruktuur kas äh, teil või teistel äh, FIUdel on äh, töö hindamine olemas ehk siis töö hetkeolukorra ja probleemide hindamine, kas on teatav aruandlus, mis juhiks tähelepanu sellele, kui palju on juhtumeid, mida ei käsitleda, ei jõuta menetleda, nagu härra Fiidler ütles, samuti äh, kas on infos selle kohta, kui palju juhtumeid on käimas, kui palju on edukalt lõpuni viidud ja kui äh, sellist äh, aruandlust praegu veel ei ole, siis ma tahaksin teada, mis takistab sellise aruandluse koostamist meil on vaja poliitilist survet avaldada Euroopa Parlamendis, meil on siin piiratud pädevused, sellepärast et äh, väga olulist rolli mängib siin äh, nõukogu, aga poliitilise surve avaldamine on oluline, on tähtis juhtida tähelepanu sellele, et äh, paljudel juhtumitel on piiriülene iseloom ja need juhtumid jäävad toppama, kuna ei ole võimalik piiriüleselt piisavalt tõhusalt tegutseda. ja viimane küsimus ma panin äh, mõningad punktid äh, kirja, mille osas te arvasite, et äh, võiks, see võiks parandada FIUde tööd, uurimispädevus, keskregister, juurdepääs uurimisasutuste andmebaasidele, juurdepääs teiste FIUde andmetele ja nende andmetega edastamise õigus. kas on veel midagi, mida ma ei pannud kirja, Äh, mida ma ei kuulnud, aga mis oleksid äh, vajalikud selleks, et me saaksime FIUde tööd parandada ja FIUde seadusandlust äh, Euroopa Liidu tasandil parandada. suur tänu, härra Luke, härra Fiidler, kas teie alustate? jah. ma üritan kiiresti vastata poliitiline mõju FIUdele saan piiratult vastata, mis puudutab äh, Saksamaad, siis meil on siin politsei pädevus, äh, staatus quo selles osas ja poliitilist mõju ei ole avaldatud. provokatiivselt äh, öelduna kõige suurem poliitiline mõju on see, et äh, soim, toimiv äh, süsteem hävitatakse ja personali vähendatakse poole võrra ja selle asemel, et äh, anda lisaressursse hoopis olemasolev süsteem välistatakse ja negatiivsemat mõju ma hetkel ei suuda ette kujutada. mis puudutab teisi riike, siis ma ei oska siin detaile nimetada mis puudutab äh, nüüd äh, sisestruktuuri, hinnanguid, aruandlust, siis äh, see on meil Saksamaal olemas, kaks raportit on koostatud ja Saksamaa Föderaalkriminaalamet on need raportid ka avaldanud osa infost ma teile juba ka edastasin et, et üheksakümmend protsenti äh, kahtlustest on äh, finantssektorist. keeruline on uurida varadega seonduvat, äh, juba aastakümneid me kaebame selle üle et meil ei ole selliseid äh, vahendeid, äh, nagu on Itaalia kolleegidel, et äh, arestida ja konfiskeerida suuri summasid. ja viimane küsimus puudutas ilmselt seda, kas meil on vaja veel lisavahendeid. ma nimetasin keskregistrit, ma nimetasin äh, uurimispädevusi ja personaliressursse rohkem mul juurde ei ole lisada. Te mainisite alguses kinnisvararegistrile juurdepääsu, see on oluline punkt kindlasti, äh, mille juurde tagasi tulla. ja nüüd äh, härra Costanzo, kuna Itaalia süsteemi kiideti, siis teie vastus on arvatavasti lühike. suur tänu kiituse eest äh, mis puudutab sõltumatust ja poliitilist mõju, siis tahaksin toonitada, et meie tegutseme keskpangas, nii et me ei ole poliitilise mõju all, keskpank iseenesest on sõltumatu ja me oleme keskpanga süsteemis ka omakorda sõltumatud, nii et me oleme üsnagi kaitstud. ma olen üsna kindel, et äh, sarnane olukord äh, valitseb ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. ma ei tea küll poliitilise mõju äh, avaldamisest Euroopa Liidus, küll aga tean ma mõningaid näiteid väljaspoolt Euroopa Liitu, kus FIUsid on kasutatud ära poliitilistes võitlustes, valitsus on kasutanud FIUde uurimistegevust taktikaliselt ära, et takistada oma oponente ja nii edasi ja see on loomulikult väga halb, kui see kas või üheski riigis äh, juhtub. mõnikord äh, avaldatakse aga administratiivset mõju, mitte poliitilist mõju. tihtipeale on FIUD äh, osaks ühest suuremast organisatsioonist ja neid ei mõjuta siis mitte niivõrd poliitikud, kuivõrd selle äh, nii-öelda emaorganisatsiooni kõrgemad ametnikud, kes otsustavad siis prioriteetide ja eelarve üle ja kaardistamine näitab, et mõnikord selline mõju avaldamine aset leiab ja see on tõsine probleem. mis puudutab nüüd töö hindamist, siis äh, igal äh, administratsioonil on loomulikult äh, oma töö hindamiseks äh, ette nähtud äh, süsteem, igal organisatsioonil on see. meil Itaalias on äh, teavitamiskohustus äh, olemas, me peame avaldama avalikkusele statistikat, mis kajastab meie töömahtu ja samuti saavutatud tulemusi me vastutame ka parlamendi ees, sellepärast et siin on äh, raha mängus ja avalik huvi ja me peame tõestama, et me kaitseme neid huvisid. nii et me anname aru parlamendile ja loomulikult äh, ka finantsministrile. kolmandaks, mis puudutab neid äh, lisaprobleeme, millega me ter-, silmitsi oleme, siis juhin tähelepanu kahele. esiteks FIUD eksisteerivad sellepärast, et keegi peab äh, analüüsi läbi viima. ja analüüs erineb uurimisest, mõnikord on see piir aga hägune. kui me soovime, et äh, analüüs oleks tõesti väga kvaliteetne, peame me andma FIUDele uurimisõiguse, sest muidu me ohustame FIU pädevust kui selliste mõttekust mõnikord FIUD äh, äh, vahetavad äh, infot väga tõhusalt, aga mõnikord ei saa seda infot hiljem menetluses kasutada, sest et me ei saa teiselt FIUD-lt luba seda info kasutamiseks suur tänu. jah, nüüd äh, peaaegu üksteist minutit küsimused-vastused ja need olid tõesti väga olulised punktid. juhin tähelepanu sellele, et Itaalias on äh, maffiavastane seadusandlus äh, loomulikult kaugemale arenenum kui mitmetes teistes liikmesriikides ja seetõttu võib-olla Itaalia ongi ka siin niivõrd hea näide. ja nüüd äh, Matt Carthy äh, kuue nimel, palun ähm.. tänan, esimees. minu esimene küsimus on adresseeritud härra Kostantsole. on komisjoni läbi viinud ka uuringuid, äh, millised on suhted rahapesu andmebüroode ja õiguskaitseasutuste vahel ja üks tulemusi oli, et need rahapesu andmebürood, mis asuvad õiguskaitseorganitesse, omavad paremat juurdepääsu teabele. oma esitlusest te rõhutasite äh, rahapesu andmebüroode autonoomia tähtsust ja nende rolli vastavas organisatsioonis. lisaks sellele, et tagada äh, rahapesu andmebüroodele õiguslik autonoomia, kas te arvate, et et need äh, rahapesu andmebürood, mis ei asu õiguskaitseasutustes, äh, saavutavad rohkem autonoomiat või te leiate, et see mudel ei ole asjakohane? ja minu küsimus mõlemale sõnavõtjale on on tunnustatud, et rahapesu riski indikaatorid ja terrorismi rahastamise indikaatorid on oluliselt erinevad ja palju raskem on tuvastada ja ära hoida terrorismi rahastamist, sest võidakse ära kasutada täiesti seaduslikke rahalisi vahendeid ja väiksemaid summasid kuritegelikul eesmärgil. kas te võiksite äh, kirjeldada, kuidas see süsteem teie riikides toimub? kas rahapesu andmebürood ja vastavad pädevad asutused on kohustatud ka sellise väljakutsega äh, tegelema? suur tänu! küsimus oli härra Costanzole suunatud, aga kui härra Fiedler ka tahab, võib ta midagi lisada pärast. suur tänu! lühidalt see mudel ja mudeli mõju rahapesu andmebüroode sõltumatusest. meie läbi viidud kaardistamise tulemus näitas, et see mudel mõjutab oluliselt äh, FIU sõltumatust, kuid mitte mudeli valik kui see. see ei tähenda, et politsei all tegutsevad äh, FIU-d on tulemuslikumad kui hübriidsed, kuid äh, kogutud info põhjal ja tõendite põhjal nähtub, et, et politseis tegutsevad FIU-d on palju sügavamale integreerinud politsei eh, struktuuri. ja võib-olla nende sõltumatus on rohkem piiratud võrreldes nende rahade andmebüroodega, mis asuvad äh, täieõiguslike organitena eh, kas ministeeriumite haldusalas või teiste järelevalveasutustel kuid politsei all tegutsevad eh, FIU-d, mis on, sõltuvad oma emaorganisatsioonid, eh, on võib-olla vähem su, suuremas sõltuvuses. teine tegur, mida ma mainisin, et on oht, et eh, analüüs ja uurimistegevus nagu segunevad, sest FIUD kasutavad teateid katlastest tehingutest ja selle analüüsi, eh, mis on siis eelduseks eh, uuringu, uurimise alustamisele. Eh, teie küsimus riskiindikaatorid rahapesu võrreldes terrorismi rahastamisega, see on äärmiselt aktuaalne probleem. ja seetõttu tuleb aruandekohustustele esitada vastavaid sisendinfot. traditsiooniline rahapesu on võib-olla lihtsamini tuvastatav, sest meil on rohkem kogemusi, eh, kuid terrorismi rahastamist on väga raske tuvastada, sest need summad on väiksemad. Eh, anomaaliad peaaegu puuduvad ja tehingud on täiesti tavapärased eh, tehingud, neid on raske eristada objektiivse analüüsi põhjal ja seetõttu keskenduda rohkem subjektiivsetele elementidele, Äh, see tähendab väga tundlikku infot ja sageli seda ei ole võimalik isegi äh, avalikustada ja, ja seetõttu väljakutse on selles, kuidas ühendada rahvusvahelisel tasandil jõud ja kuidas saada ka siis vastavates emaorganisatsioonides vajalikku tagasisidet. suur tänu, härra Fiedler, kas teil on midagi lisada? kas te andsite mulle sõna, härra esimees? ega te ei pea sõna võtma, võite. teen väga lühikese märkuse, ütleb härra Friedler, ma tahan lihtsalt eeskõnelejaga nõus olla. põhimõtteliselt on võimalik paremaid äh, tulemusi saavutada terrori rahastamise jälile jõudmise ainult siis, kui me teeme koostööd äh, finantsinstitutsioonidega rohkem kui äh, me tagame nii äh, kriteeriumite kasutamisele võtmise, mis puudutab siis isikuid ja ka ülekandeid. nii palju ma tahtsin seda nüüd öelda. härra esimees, mulle tundub see sõltumatuse küsimus äh, rahapesu andmebüroode puhul olevat eriti huvitav. ma viitaksin korraks veel Maltale, Maltal andmebüroo tegi oma juurdluse ära, aga prokuratuurile edasi ei andnud aga no hea küll, see on teine teema. annaksin sõna järgmisena Sven Kiigoldile Roheliste nimel, palun. ja, suur tänu, härra esimees minule on teada vähemalt kolm äh, Malta juhtumit, kus Malta FIU uuringud ei viinud juurdlusteni, neid on ilmselt rohkem, aga kes teavad nende kohta midagi, saada, saatke edasi. minu küsimus aga suurelt härra äh, Gonsalosole. härra Gonsalso, lugesime suure huviga teie aruannet ma leian, et see oli igati väärtuslik ettevõtmine. ma põhiliselt tahaksin keskenduda kahele küsimusele. esiteks, kas te võiksite nii täpselt kui võimalik anda detailse vastuse, ma olen lugenud teie kirjalike vastustega meie küsimustele, kas te võiksite aga nüüd põhjalikumalt rääkida sellest, millised rikkumisi või äh, millises liikmesriigis kolmandat rahapesu vastu direktiivi ei rakendatud täies ulatuses. Te viitasite sellele, kuid te ei nimetanud neid liikmesriike ja need rahapesu andmebüroosid, kes ei tegutse kooskõlas selle kolmanda direktiivi. ja kolmekümne seitsmendas punktis te selgitate euroopaliku rahapesu andmebüroo mõtet. kas te võiksite komisjonile selgitada, miks selline Euroopa üle-euroopaline FIU oleks vajalik. tänan, see oli küsimus härra Kostansule. tänan äh, kolmanda direktiivi rikkumised, lubage, et ma ei nimeta nimesid. mul ei ole neid nimesid kaasas. Äh, see kaardistamine toimus äh, üksikute laekunud küsimuste-vastuste põhjal, kuid need on nüüd kokkuvõtvalt esitatud, seetõttu neid rikkumisi ei ole aruandes välja toodud. kuid aruandes viidatakse küll sellele, et võib olla juhtumeid, eh, kus siseriiklik eh, praktika ja FIU tegevus ei olnud võib-olla aastal kaks tuhat viis vastu võetud direktiiviga alati kooskõlas. kui me toome näiteid, kui eh, andmebürool ei ole juurdepääsu finantsinfole ja sellega ma mõtlen lihtsalt pangakonto puudutavale infole. siis seda peetakse kolmanda direktiivi ja isegi teise direktiivi sätete rikkumiseks. ja loomulikult ka rahapesu vastase töökonna soovituste vastaseks. mõnikord on esinenud probleeme ka, nagu ma mainisin varem, Äh, rahapesu andmebüroodele nõusoleku andmisega. kolmas direktiiv näeb ette kohustuse anda nõusolek selle info kasutamiseks järgneva uurimise eesmärgil teatud eranditega, kuid tegelikkuses äh, muutuvad erandid tähtsamaks kui reeglid ja seetõttu sageli äh, esineb just nõusolekust keeldumist kui selle andmist ja seetõttu aruandes jääb mulje, et, et see on just see valdkond, kus kolmanda direktiivi ei ole äh, korralikult kohaldatud. Mm, kui teil on aega, ma võin veel pikemalt rääkida sellest, äh, kuid ma püüan keskenduda kõige olulisematele aspektidele Could we get this list even if you are not able ja isegi kui te ei saa nimetada riike ja tuua konkreetseid näiteid, kas te võiksite need tuua kirjalikult hiljem? mitte mainides riike, vaid neid valdkondi, kus on tekkinud probleeme kolmanda direktiivi rakendamisega. ja ma hea meelega esitan komisjonile selle lühinimekirja nendest leidudest, mis on kajastatud ka meie aruandes. Äh, rääkides rahapesu andmebüroodest, härra esimees, kui te lubate, aruandes on küll leidnud kajastust selle kohta, et on lõige, et äh, uus äh, FIU võib-olla oleks, annaks vastuse teatud küsimustel, kuid asjale tagasi vaadates on võib-olla seda liiga ennatlik teha sest Euroopas tegutsevad rahapesu andmebürood erinevad üksteisest oluliselt. arvestades sellist niivõrd mitmekesist rahapesu andmebüroode kogumit äh,, ei ole võib-olla selle euroopaliku FIU loomine eriti tulemuslik lahendus, võib-olla oleks vaja ühtlustada raamistikku, et tõhustada koostööd Eh, kuid koostöö koordineerimine, selle soodustamine on väga hea mõte. suur tänu, härra Fiidler, kas te tahate ka vastata või täiendada küsimust, mis tegelikult härra Konstantsole oli suunatud. ma lihtsalt tahtsin viidata, ütleb härra Fiidler, et Europol eh, analüüsib andmeid eh, kahtluste korral ja loomulikult Europol peab arvestama kõiki infoallikatega kuid loomulikult see sõltub sellest, et kas liikmesriigid edastavad kogu selle info. suur tänu! fraktsioonide esindajad on nüüd sõna saanud, üks kolleeg proovib sõna veel, Anna Koomes, meie komisjoni aseesinaine. That... tänan. Te ütlesite et, et üheksakümmend protsenti teadetest kahtlaste tehingu kohta on pärit finantssektorit, see tähendab, et sellised äh, Äh, äh, valdkonnad nagu juristid ja kinnisvarasektor ei oma sellist kohustust, keegi ei kohusta neid. ja ma tahaksin küsida nüüd härra Costanzolt konkreetsemalt, kuidas see on seotud nüüd Itaalias kehtestatud uue investee-, investorite äh, programmiga, mis tegelikult soodustavad rahapesu? ja ma tahaksin küsida teilt mis on FIUde roll äh, kontrolli teostamisel offshore firmades, näiteks äh, kasutustasud ja nii edasi, sest paljudes riikides on kohustus teavitada sellest maksuameteid, aga mitte rahapesu andmebürood, kas keegi teostab kontrolli nende ülekannete kohta offshore äh, kontodele oh,? No. suur tänu, see oli viimane küsimus, kui te tahate veel pärast midagi küsida, siis on võimalus, aga kõigepealt vastuseks ära, kui on Konstantsole sõna. Uh, uh, jah, kui me räägime mittefinantsasutuste aruandluskohustustest, siis suurem osa teadetest kahtlaste tehingute kohta on pärit finantsasutustest, kuid praktikute seisukohalt ma võin lisada, et et koostöö mittefinantssektori asutustega on suurenenud ja on suurenenud ka teadete laekumine nii raamatupidajatelt, notaritelt ja teistelt vastava elukutse esindajatelt. ja sellele on kaasa aidanud ka eneseregulatsiooni mehhanism nendes organisatsioonides. ja see on soodustanud äh, seda teavitamist Äh, kuna nad on teadlikud, et äh, see info jääb konfidentsiaalseks. investorite programmi kohta ma võin teile ainult äh, anda seisukoha praktiku seisukohalt. me püüame alati teha kõik selleks, et käsitleda rahapesuga kaasnevat riske, mis on pärit Itaaliast või midagi. ülekanded offshore'i kontodele on üks meie pidevaid prioriteete ja see on üks suuremaid riskivaldkondi, mida me pidevalt jälgime äh,, arvestades äh, ka võimalikku äh, avalikustamist äh, siseriiklikult ja rahvusvahelisel koostööl saadud teada, teavet on mitmeid erinevaid offshore režiime, on äriühinguid, on riigid, kus on finantssaladuse reeglid, seal on mitmeid erinevaid elemente ja meil on vaja tõesti rahvusvahelist tööd, et nendest üle saada ja sellega ei saa toime tulla ainult üks FIO või üks riik suur tänu, mis puudutab enesereguleerimist, vahendajad, maksunõustajad ja nii edasi, komisjon on teinud ettepaneku. nimelt nendel on siis nüüd ettepaneku kohaselt oleks kohustus kahtluste korral see kahtlus äh, edasi anda ja kui see tõesti vastu võetakse, siis see oleks päris kasulik instrument, aga sõna härra Fiedlerile nüüd suur tänu, härra esimees, ma räägin äh, teile küll äh, mitte hea meelega vastu, aga Saksa kogemus seda ei näita. ainult üks äh, lahendus oleks eneseregulatsioon, juristid äh, maksunõustajad, meil nad juba aastaid on kohustatud kahtluste korral infot edastama, aga väga väike osa äh, häireteadetest tuleb nendelt ja ma arvan, et äh, selles osas tuleks järelevalvevahendeid äh, kuidagi muuta, parandada, rakendada teistsuguseid vahendeid, et üldse teavitada kõigepealt äh, neid, kellel see kohustus on, et miks nad peaksid seda tegema ja loomulikult peaks olema paigas kontrollirežiim, mis tagab äh, selle, et see info ka jõuab edasi, mis kusagil ju kellegi käes peab ometigi olema. suur tänu, härra Fiidler, te ei peagi mulle vastu rääkima, sellepärast et ma tegelikult toetan teiega, et see ettepanek, nii nagu see täna äh, esitati, on osades punktides äh, ebapiisav ja parlament ja nõukogu loomulikult tegeleb selle asjaga edasi ja kui teil on ettepanekuid konkreetsemaid, siis palun edastage need meile. nüüd aga ma tahaksin tänada meie mõlemad eksperti, kes esimeses pooles sõna võtsid. üsna palju huvitavat infot edasiseks tööks. Äh, ja härra Fiidler, ma pean teile tõesti äh, tegema komplimendi, suurepäraselt saite hakkama ülesandega ja Itaalia tõesti, arvestades teie kogemusi maffiavastases võitluses, äh, näeme me, et teil on edu olnud ka selles valdkonnas äh, Te olete saatnud meile kirjalikult juba dokumente, lubasite, et neid tuleb veel, ma julgustan, et tõesti saatke siis lisainfot meile ka kirjalikus vormis. sellega on esimene osa meie arutelust läbi, kolm minutit paus istungis, siis läheme ka edasi teise osa juurde ja Anna Koomes võtab juhtumise üle. ja suur tänu, ütleb härra esimees, ka tõlkemeeskonnale ja ülejäänutele, kes aitasid kaasa esimese osa õnnestumisele. um,. Let's start. Läheksime nüüd siis äh, teise paneeli juurde. We have the next, um, where is the text? Where is it? Okay. So we have now the second session nüüd siis teine osa ja räägime Venemaa pesumasina juhtumist ja tutvustan teile teise paneeli esindajad. härra Paul-Kristjan Raadu on organisatsioonist nimega Investigative Dashboard, täpsemalt siis korruptsiooni ja organisatsiooni kuritegevuse uurimise keskusest ja siis härra Viesturs Burkans, kes on Läti rahapesu andmebüroo eh, juht ja härra Burkans äh, ühineb meiega jällegi videolingi vahendusel, nii et tere tulemast teile ka. ja lähemegi siis kohe asja juurde. ja kõigepealt sõna härra Raadule. ma kordan äh, veel kord äh, natukene sealt, kuidas need asjad välja näeb, iga kõneleja saab, meil siin iga kõneleja saab kümme minutit sissejuhatuseks ja pärast äh, ekspertide sõnavõttu saavad sõna komisjoni liikmed, viieminutilised ähm, küsimuste-vastuste voorud ja seega kolleegid peaksid piirduma siis ühe minutiga küsimuse esitamisel ja ilma pikemalt venitamata sõna ongi teil, härra Aadu. suur tänu ja suur tänu, et te kutsusite mind tänasele koosolekule. mina esindan äh, korruptsiooniorganisatsiooni kuritegevuse uurimise keskust, tegemist on äh, suurima äh, Eh, taolise keskusega maailmas ja meie ajame jälgi järel rahal. umbes aastal kaks tuhat kümme koos kolleegidega jäi meile silma see, et me uurisime kogu aeg ühte ja sedasama asja justkui Äh, kuritegevus ja eriti rahapesu kõrgetasemeline rahapesu kogu aeg käis ühtemoodi. narkokartellid üle terve maailma Me, Mehhiko kartellid kasutasid pangaarveid Lätis ja nii edasi ja aastal kaks tuhat kümme otsustasime me vaatluse alla võtta, et milline taristu siis sellise suuremahulise rahapesu võimaldab ja põrkusime uue, Uus-Meremaa ettevõtte otsa, kellel oli pangaarve Läti pangas ja mis kummaline oli selle pangaarve puhul, oli see, et sealt käis läbi umbes kuussada kaheksakümmend miljonit USA dollarit läbi erinevate tehingutega ja see raha ei kuulunud mit-, kuulunud mitte ühele kasusaajale, vaid mitmele kuritegelikule grupile, Vietnami, Vene grupid ja nii edasi ja see oli üsna huvitav sest et äh, mida me nägime, et oli tekkinud äh, valmis platvorm, mis andis väga väikese hinnaga võimaluse raha pesta võrreldes traditsioonilise rahapesukuludega. ja rahapesijad siis panid kokku selle platvormi, kaasasid sinna pangad, pangad äh, andsid siis äh, klientidele võimaluse offshore äh, kontod avada ja äh, lisaks sellele andsid välja nii-öelda pettuse käsiraamatud. põhimõtteliselt pank pakkus seda teenust, kuidas raha pesta ja seal käsiraamatus oli sees isegi selline info nagu näiteks, et ärge saatke täpset summat, näiteks ärge saatke üks miljon üle, kasutage selliseid äh, arve nagu äh, üheksasada üheksakümmend üheksa tuhat näiteks või midagi sellist. ja ärge saatke sadama äh, nii-öelda äh, Äh, kui te ei ole mereäärne riik, siis ärge saatke raha mingilt kontolt mere ääres ja nii edasi. et väga konkreetsed äh, suunised ja aastal kaks tuhat kümme hakkasime siis seda asja uurima ja saime aru, et äh, tegelikult on see teema palju suurem. ja sellel samal kahe tuhande kümnendal aastal, kui paralleelselt käisid meil erinevad projektid ajakirjanike konsortsiumiga Äh, olime kaasatud Panama ja Swiss Leaksile ja LuxLeaksi, LuxLeaksi juhtumitega. ja kahe tuhande kümnendal sattusime peale siis sellele Venemaa pesumasina asjale. Äh, me saime jälile sellele, et Moldova kohtusüsteemi kasutatakse suuremahuliseks rahapesu skeemiks äh, kakskümmend kaheksa miljardit USA dollarit, mis üheksateistkümnest pangast Venemaal ja mõned nendest pangadest olid seotud äh, Vladimir, Vladimir Putini äh, nõbuga. Äh, need rahad kanti kõik Läti panka ja sealt edasi siis Euroopa Liitu ja teistesse riikidesse. Venemaa pesumasina ettevõtmisega siis üle viie tuhande ettevõtte sai neid vahendeid seitsesada kolmkümmend kaks panka üheksakümne kuues riigis on sellega seotud, nii et üle terve maailma käis see asi ja see on tõesti väga suuremahuline äh, ette, rahapesu ettevõtmine. ja huvitav on see, et kõik sai tegelikult alguse ühest pangast äh, Moldova Vabariigis. nii et äh, põhimõtteliselt võib läheneda sellele kahte moodi. kõigepealt üle kuuekümne tuhande tehingu tehti ja väga raske on tegelikult jälile jõuda kõikidele nendele tehingutele. ma ei usu, et ükski rahapesu andmebüroo või äh, pankade äh, rahapesuvastased kontorid suudaksid läbi vaadata kuuskümmend tuhat kahtlast äh, tehingut. aga asjale võib läheneda ka teistmoodi. nimelt, et meil on üks pank, kus see kõik kus see raha liikuma hakkas ja süsteemi läbikukkumine minu meelest seisnebki selles, et meil on igasugused poliitikad paigas pankade jaoks, et klienti tuleb tunda ja kliendi kliente omakorda tuleb tunda ja teada, aga samas me ei tea, kes on pankade omanikud, kes omab neid panku, keda kasutatakse nendeks ülekanneteks selles on probleem ja tegelikult see probleem on äh, lihtne lahendada, kes on selle panga omanik seal Moldovas kes saatis edasi kakskümmend kaheksa miljardit USA dollarit. kui me vaatame panga omanike nimekirja, siis seal on tegemist äh, ettevõtetega, peaasjalikult LP-d ja SLP-d Briti saartelt, ilma et nendel olekski näha tegelikult kasusaajad. kui minna sügavuti, siis need tegelikud kasusaajad, kes on et, Ühendkuningriigis äh, kasusaajatena kirjas, on tegelikult volitatud isikud. kui me vaatame, et kes äh, nende pangakontode omanikud on, need on samad volitatud isikud nii et tegelikult sellisele asjale jälile saada on suhteliselt lihtne. paar hiireklõpsu ja jõuadki lähed-, ligi asjale. ei peagi kuutekümmet tuhandet tehingut vaatama. aga niikaua, kui me ei tea, kes on pankade omanikud, kes selle raha üle kandsid, ei jõua me kuhugi. me räägime siin praegu konkreetselt sellest kahekümnest miljardist Venemaa juhtumist, aga Moldovas on veel neli panka, kus kurjategijad on terve miljardi ära pätsanud ja jätsid tegelikult äh, Moldova majanduse maha varemetes. nii et äh, selliseid asju on päris palju ja nendele on lihtne jälile jõuda, ei pea vaatamagi tehinguid, vaid tuleb uurida seda, et kes on panga taga, kes on nende pankade omanikud. ja lõppkokkuvõttes jõuame suurpankadeni Euroopa Liidus. enamus rahast Venemaa juhtumi puhul äh, Äh, käis läbi Trasta kommertspangast Lätis, kelle tegevuslitsents äh, eelmisel kevadel ära võeti pärast meie paljastusi, aga Privaatpank samamoodi ja Danske Pank, kust käis läbi üle ühe koma kahe miljardi euro. Deutsche Bank äh, pesi samuti terve hulga raha ja kui me Deutsche Panga esindajatega rääkisime, siis nad ütlesid, et see oli võimalik, eh, sellepärast et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuni need ülekanded eh, toimusid, eh, see oli toona võimalik, kuivõrd meil ei ole piisavalt ametnikke olnud, kes suudaks vaadata, kas ülekanded on reeglitepärased, aga nüüd on nendel väidetavalt tuhat inimest juurde palgatud, aga ma arvan, et sellest ei piisa. ma arvan, et härra Konstantsol on õigus, meil on vaja tehnoloogiat, et mis tunneks ära mustrid ma ütlesin oma sissejuhatuses, et me nägime kohe kahe tuhande kümnendal aastal seda, et välja on kujunenud mingisugune muster, üks ja seesama asi. ja tegelikult tarkvara leiaks need mustrid väga kiiresti üle. ja praegu siis meie projekt sellele keskendubki, me üritame välja arendada nii-öelda kuritegevusmudelite aruandluse, see on äh, tarkvaramudel, mis võimalikud korruptsiooni ja rahapesu mudelid ära tunneks ja tõesti, tehnoloogia on väga oluline. ja suurpankade tahe on väga tähtis. auditid peavad äh, olema koostatud äh, kõikides äh, suurriik, suurpankades. et kes on nende pankade omanikud, seda on tegelikult väga lihtne teha, vaadake Deutsche Panka, Raiffeisenit, Danske Panka. ega ei ole väga palju vastavaid pangakontosid üle maailma, neid on paar tuhat nii et see oleks täiesti mõeldav, ilma et selleks on vaja kümneid tuhandeid äh, töötajaid või suurt ressurssi. suur tänu! Uh, nüüd äh, ma annan sõna härra Kurkansile. Maybe I, I can start with the introductory statement. kas ma saan alustada sissejuhatusega? hästi mina olen äh, Läti FIU esindaja. Läti rahapesu andmebüroost. meid äh, loodi aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa. meie ei ole prokuratuuri osad. meil on äh, finantssektori äh, arengunõukogu, seda juhib äh, peaminister ja alates aastast kaks tuhat viis meil on kolm prioriteeti. kõigepealt suurte rahapesuskeemide leidmine ja kõrvaldamine. teiseks, me soovime arestida suured äh, kriminaalsest tegevusest saadud äh, sissetulekud ja kolmandaks äh, me soovime koguda materjale kohtueelseks menetluseks ja juhin tähelepanu sellele, et viimase kolme kuu jooksul oleme me erinevatest äh, pangakontodelt äh, arestinud üle saja kuuekümne miljoni euro. me oleme saanud äh, selles tegevuses palju infot ka välismaistelt äh, FIU-delt kolleegidelt. me saime välismaalt äh, eelmisel aastal infot äh, keskmiselt kolmekümne nelja kalendripäeva jooksul, samas kui Läti ise vastas välismaa kolleegidele kaheteistkümne kalendripäeva jooksul. me vastame kolleegidele üldiselt kiiremini kui kolleegid meile ja mis äh, saab siis äh, arestitud varadega Lätis aastal kaks tuhat kuusteist võeti vastu seitsekümmend otsust äh, viiekümne seitsmes kriminaaljuhtumis konfiskeeriti viiskümmend üheksa koma viis miljonit eurot ja nelikümmend kuus miljonit eurot sellest viiekümne üheksast miljonist konfiskeeriti Läti riigi eelarvesse. me lähtume neljanda direktiivi nõudmistest ja leiame, et on oluline muuta FIUde töö tõhusamaks. nii palju siis äh, minu poolt äh, sissejuhatuseks meie töö kohta. So now let's uh, open the floor uh, to mm, the two rap co-rapporteurs first, uh, then to other members. kõigepealt kaks ähm, kaasraportööri saavad sõna. Jeppe. suur tänu ma tänan ka kõnelejaid. me teame Venemaa pesumasina juhtumit hästi, aga see on ikkagi šokeeriv, kui palju raha pesti, kuidas isegi Euroopa Liidu liikmesriigid olid äh, kaasatud. nii et ma tahaksin küsida härra Raadult, et äh, kuidas te hindate koostöö sujumist selles juhtumis ka selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu liikmesriike ja härra Pesturs Burkans. kaasatud olid mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid, ka Taani, meie Danske pank on asjasse segatud. oleks hea kui te saaksite täpsustada, kuidas võis juhtuda, et Läti panku selles skeemis ära kasutati ja miks te ei avastanud seda küsimust, avastanud seda küsimust juba varasemas faasis, te rääkisite kriminaalvastutusele võtmisest, see ei ole loomulikult teie ülesanne, FIU-na, aga kas Lätis äh, tegutsetakse selles osas piisavalt ja kuidas on äh, teie koostöö selles vallas teiste Euroopa Liidu FIU-dega? aitäh! hästi, vastan esimesele küsimusele, härra Kohvod. Venemaa pesumasina äh, juhtum äh, näitlikustab hästi koostöö puudumist viiude ja teiste kuritegevuse vastu võitlevate asutuste vahel, õiguskaitseasutuste vahel. õiguskaitseasutused ütlesid ju ka ajakirjanikele, et me ei saa jätkata oma uurimusega, kuna me ei saa piiriüleselt infot, eriti just Venemaa seda infot ei pakkunud. FSB küsis omalt poolt palju infot pesumasina äh, operatsiooni kohta, aga nad eh, ise meile infot eh, piisavalt ei edastanud. meil olid eh, kontod, meil olid summad, me tegime koostööd ajakirjanikega, et vaadata, kust see raha on tulnud ja kui nüüd vaadata õiguskaitseasutuste vaatenurgast siis neid ülekandeid on väga raske jälitada, me tegeleme siin inimestega, kes on väga kogenud, need kurjategijad on väga paindlikud, loovad äh, seda palju enam kui äh, prokurörid, kes istuvad oma büroos kuskil, neil on piiriülene kogemus, neil on väga palju raha kasutada, neil äh, on palju äh, toetajaid, kes aitavad neil oma skeeme ellu viia. Nad ajavad ähm, jäljed meelega segaseks. lihtsam on tegeleda pankadega, kui äh, lõigata läbi juurdepääs nendele pankadele, mis äh, on äh, tegelenud suurel määral rahapesuga, siis see on see, mis just kurjategijaid kõige rohkem haavab härra Burkans, kas te soovite midagi lisada? ja loomulikult ma sain kolm vastu-, küsimust. kõigepealt, kuidas see kõik toimus? juhin teie tähelepanu sellele, et kaks tuhat üksteist, kaks tuhat neliteist leidis see pesumasina skeem aset juba seitsmeteistkümnendal mail kaks tuhat kaksteist me saime esimesed kahtlustused. me saime teatavad raportid mitu päeva hiljem. me saatsime info kolleegidele Moldovas, et midagi kahtlast äh, toimub, palun tehke midagi otsekohe. aga nende poolt oli vaikus. aasta hiljem saatsime teise kirja, sest me saime infot äh, pangast, me nägime, et midagi on valesti nende ülekannetega aga meil ei olnud õiguslikku alust äh, tegutsemiseks sellepärast et äh, Moldova kohtunikud ju võtsid äh, vastu omad otsused ja me ei saa minna vastuolu kohtuotsustega, see üllatas meid. Moldovas allkirjas äh, algatati ja ka lõpuks ka kriminaaluurimine, mille üle meil on loomulikult hea meel ja meie olime esimesed, kes juhtisid tähelepanu sellele, et midagi valet on äh, toimumas, midagi keelatut on toimumas. mis puudutab nüüd kriminaalvastutusele võtmist, siis Lätis on mitmed äh, kriminaalmenetlused äh, käimas. loomulikult FIUD ei ole siin vastutavad, see on prokuratuuri rida aga menetlused on käimas ja prokuratuur teeb äh, tööd selles vallas. nüüd äh, pangandusjärelevalvest. meil on Keskpank ja Finantsinspektsioon. keskpank äh, on juhtinud tähelepanu audititele, kahtlustele, erinevatele kontrollidele, andmetele, mis nad on kogunud. nüüd on mitu korda mainitud äh, Trasta kommertspanki. ei ole tuvastatud vigu sisekontrollis sellelt pangalt on litsents ära võetud eelmisel aastal. ja nüüd viimane küsimus, mis puudutab koostööd teiste FIU-dega, siis äh, ma olin jah kriitiline meil on siin laialdane praktika ja minu meelest juba aastal kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist me olime ise väga aktiivsed. mis puudutab FIUde rahvusvahelist koostööd, siis me oleme Maailma Katusorganisatsiooni liige aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa. me kasutame ära ka olemasolevate FIUde võrgustikku. samas meie kõige olulisem partner on Malta, Moldova FIU me vahetame omavahel infot ja see oli lühike vastus teie küsimusele. To... suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Peeter Jesek, palun. suur tänu mõlemale kõnelejale. nagu te ise ütlesite, siis te jälitasite raha liikumist. enamik pesumasina musta raha läks Hongkongi või mõningates väikestes Euroopa Liidu riikidesse ja mitte näiteks USA-sse, mis võis selle põhjus olla ja härra Burkans Läti ei olnud äh, sihtriik selles skeemis. Te vara-, avastasite selle skeemi aga varem kui teised oh,. Um, yeah, it... tänan. jah, tõepoolest, kui me vaatame, kuidas raha liigub, siis USA-s liikus palju vähem kui teistesse riikidesse ja ma arvan seda seetõttu, et USA äh, on paremini toime tulnud rahapesu avastamisega ja raha konfiskeerimisega. kui me alustasime tööd aastal kümme, siis üks nendest juhtumist oli Magnitski juhtum, see saavutas suurt vastukaja Euroopas ja eelmisel kuul äh, New Yorgi äh, prokurörid jõudsid kokkuleppele selle rahapesurühmaga ja konfiskeerisid viis koma üheksa miljonit USA dollarit selles ongi erinevus, et USA aktiivselt ajab äh, pestud raha jälgi. ja ma tahaksin mainida, ma ei taha eraldi esile tuua Lätit, sest mitte ainult Läti pangad ei olnud seotud äh, ka kõik teised pangad pakuvad samasuguseid teenuseid, kui me räägime äh, salastatusest, Leedu, Eesti ja selliseid pesumasinaid on palju. me praegu räägime küll sellest Vene juhtumist, kuid on palju teisi, näiteks Ukrainas Need on võib-olla väiksemad mahult, üks kuni kaks miljardit USA dollarit, kuid seda tüüpi pesumasinaid on palju. kuid see laundromaati juhtum Venemaa on suurem, kakskümmend miljardit, kuid mõned mainivad kaheksakümmend miljardit sama perioodi kohta, kui ma vestlesin Moldova õiguskaitseorganite allikatega. me arvan, et probleem on palju suurem ja kui me mõtleme nende panga omanike peale ja üks asi pakkus huvi, kui me vaatame Šveitsi panga dokumente, Läti pankade dokumente, siis te näete, et seal on sätted, et klientidel ei tohi olla USA kodakondsus. ja nüüd ma tulen jälle selle küsimuse juurde, miks USA-sse nii palju pestud raha ei lähe, raha küll liigub sinna, kuid väiksemas koguses ja on olnud juhtumeid, kui USA pangad on keeldunud tehingut tegemast. härra Burkans kas te soovite vast-? jah. nii, selle juhtumi puhul kui ka teiste juhtumite puhul ma käisin Moldovas Kišinevas ja ka minu kolleegid Moldovas käisid Riias ja me arutasime seda küsimus, miks see räpane raha liikus Lätti ja mitte teiste, teistesse riikidesse ja miks kurjategijad eelistasid Läti panka. ja järeldus oli, et ei ole ühte selget põhjendust. me oleme nagu sild ida ja lääne riikide vahel. Ähm, paljud meie elanikest äh, tunnevad hästi vene keelt, meil on ühine ajalugu, kuid need olid meie järeldused. minu arvates meil on vaja ka teaduslikku uuringuid, miks kurjategijad eelistavad ühte riiki teisele ja need põhjuseid võib olla mitmeid, kuid ähm, mina lisaks, et selleks, et edukalt võidelda äh, rahapesuga, on meil vaja suurepärast õiguslikku raamistikku, mis on või, mis võimaldab meil pikemaks perioodiks vahendeid külmutada ja teha koostööd kolleegidega kui me saame äh, väljastada äh, kümme tuhat äh, varade külmutamise määrus, siis meie kolleegid saavad teha ainult üks, kaks, kolm. seetõttu on väga raske teha koostööd. ma kutsun üles, kui teil on konkreetset infot, pöörduge meie poole. me kohe külmutame selle konto või need varad. kuid me ei saa äh, piisavalt sageli äh, selliseid taotlusi välismaalt. härra Burkants, äh, peaminister ajal, kui see toimus, on nüüd teie volinik härra Dombrovskis, võib-olla saab tema aidata teid selle uuringu läbiviimisel, et välja selgitada, miks kurjategijad eelistavad selliseid riike nagu Läti. kuid nagu härra Radu ütles, Läti ei ole ainus juhtum ja nüüd saab äh, sõna härra Rosati Rahvaparteist. tänan, esinaine. Äh, esiteks ma tahaksin äh, viidata nendel juhtumitel, mida tutvus härra Radu ja härra Burkans veel ühele juhtumile Sloveenia panga kohta Ljubljanska panka kus üks iraanlane tegi ühe miljonilise ülekande ja Euroopa Liidus väljastati ka vastav rahvusvaheline määrus ja see pank saatis, vabandust, ühest miljardist nelja tuhandele erinevale pangakontole üle maailma see on uus juhtum, mida ilmselt ka meie komisjonis hakkame arutama, aga ma tahtsin küsida, kas te olete kuulnud sellest? ja kas on tegemist sarnase skeemiga, mida kasutatakse? teine küsimus on sest teie soovitate keskenduda pankadele. Äh, rahapesuvastaste direktiivide kaks, kolm, neli alusel on äh, pangad kohustatud teatama kõikidest kahtlastest tehingutest. Te ütlesite, et oli kuuskümmend tuhat kahtlast tehingut. Äh, ilmselt nendest ei teavitatud samal päeval või isegi sama kuu jooksul. ja äh, see on tõesti rahapesu andmebüroodele suureks töökoormaks, nende uurimine, aga ma tahtsin küsida, kas kõikides nendes juhtumites pangad teavitasid äh, ja minu kolmas küsimus tuleneb sellest, milles peitub probleem? kas probleem on kehtivas seadusandluses, kus on palju selliseid auke, mis ei võimalda tuvastada ja avastada selliseid kahtlaseid tegevusi või tehinguid või on küsimus äh, rakendamises ja liikmesriikide poolt nende põhimõtete kohaldamisest. Äh, mõned liikmesriigid on aktiivsemad või on neid liikmesriike, keda sagedamini mainitakse seoses rahapesuga. Äh, teised liikmesriigid ei ole niivõrd palju esiplaanil. vastavalt teie kogemusele, äh, kus peitub see põhiprobleem, kas me peaksime kõigepealt täiustama, tõhustama euroopalikku seadusandlust või me peaksime nõudma, et liikmesriigid oleksid äh, kindlamad kehtivate eeskirjade rakendamisel? see on muuseas küsimus, mis on adresseeritud ka härra Burkantsile härra Burkans. jah. ma võin vastata ainult selle piirides, mida hõlmab meie rahapesu andmebürood. mul ei ole piisavalt infot selle kohta, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu, kuid minu seisukoht on, et mõned teised rahapesu andmebürood on väga aeglased oma töös. kui me saame infot, siis me teatud aja jooksul, siis me saame koheselt reageerida. võib-olla rahapesu andmebüroode töö koorm on väga suur, neil on liiga palju küll neid teateid. Lätis on meil igal aastal viisteist kuni kuusteist tuhat sellist teadet ja me peame iga üksiku läbi analüüsima. mis tähendab ühe töötaja kohta on tuhat või rohkemgi teadet. ja igal aastal on meil olnud kolmsada tööpäeva, mis tähendab seda, et iga töötaja peab päevas analüüsima vähemalt kolm teadet, mis tähendab seda, et analüüsi tegemiseks jääb vähe aega. me peame süsteemi muutma. käesoleval aastal me lõpetasime oma analüüsi puudutava eelnõu ja esitasime selle ka rahandusministrile. me peaksime teavitama mitte ainult kahtlastest tehingutest, vaid tüpoloogiast ja pankade tegelikest toimingutest, mis tähendab seda, et me peame muutma oma analüütilist tööd mitte ainult rahapesu andmebüroodes, vaid ka pankades ja mujal et juhtida tähelepanu nendele suurtele skeemidele ja juhtumitele, eh, nii nagu Lätis on kombeks. härra Radu. suur tänu nende küsimuste eest, need on tõelised väljakutsed. ma ei ole tuttav Sloveenia eh, juhtumiga konkreetselt nagu ma varem mainisin, selliseid pesumasinaid on palju ja üks asi, mida on vaja mõista nendega seoses, siis tegemist on selliste struktuuridega, mida moodustatakse tooriga, nagu internetis kasutatakse oma brauseri varjamiseks ja hajutatakse erinevate arvutite vahel, nii et keegi täpselt ei tea, mida ma brauseris kasutada ja Vene äh, pesumasin võimaldas sedasama ja ilmselt ka Sloveenia pesumasin on sarnane. Nende pesumasinate puhul äh, väga paljud kuritegelikud äh, grupid ja poliitikud panevad raha kokku, et pärast seda äh, jagada. see on nagu mix and match tüüp ja seda on väga raske jälgida kui me uurisime Landrometi tehinguid Venemaal, Moldovas, siin ja seal, siis me vaatasime, milline on see põhiline kuritegu. sest äh, äh, Vietnami kuritegelikurde organisatsiooni raha segati kokku või kombineeriti Mehhiko kartellide kuritegeliku rahuga. jah, neid kuuskümmend tuhat äh, teadet katlase tehingu kohta, see oleks liiga suur töökoormus pankadele ja seal Vene pesumasin on ainult üks juhtum, neid, selliseid juhtumeid on maailma palju, neid võib-olla miljoneid tehinguid. kuidas seda ka lahendada, kuidas sellele läheneda? kui äh, tõhustatakse meetmeid liikmesriigi tasandil, siis äh, võib-olla ei ole see tulemus nii tõhus. ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil tuleb seadusandlust täiustada kurjategijad tegutsevad ülepiiriliselt. Euroopa Liit on nende jaoks niisugune mänguväljak ja nad ei ole, nad ei piirdu liikmesriikide piiridega. Neil on vaja võrgustikku, vastasel juhul seda ei ole võimalik. selleks, et nii kõrgel tasemel rahapesu korraldada, sest see on rahapesu, mis tegelikult tekitab kahju riikidele, kui me vaatame Moldovale majanduslikku poliitilist olukorda seal, siis aastaid Äh, viidi Moldovast välja sularaha, miljon varastati Moldova pankadest, väga palju jõudis Euroopa Liitu sellesse, samal ajal Moldova sai vastu lihtsalt sente. selleks, et lahendada seda probleemi, on vaja samasugust lähenemist, nagu on umbes kurjategijad kasutavad. tuleb nagu öö, ähm, kõrgemalt tasemelt, vähemalt Euroopa Liidu tasandilt tegutseda proua Regner, suur tänu, härra Radu ja härra Burkans, tõesti väga muljetavaldavad sõnavõtud võrgustiku vastu võitlemisega, aga võrgustiku ja töö peab teadma oma kundesid, kui palju on meil riike ja palju firmasid, palju post, äh, riiulifirmasid on selle asjaga kõik äh, Äh, seotud, tuleb teada ja see kohustus äh, tunne oma kundet, äh, me oleme näinud, et see ei toimi, see, mis praegu on nõudmiste nimekirjas, selles ei piisa, pankade kohustused praegu, nendest ei ole eriti abi ja seega milliseid muudatusi te siis selle Tunne oma kundet poliitikas tahaksite näha, et tõesti oleks sellest kõigest kasu? üks näide tuleb mulle siin veel meelde. nimelt äh, ühe pangaga veel, kus äh, nad lihtsalt äh, eirasid täiesti seda poliitikat äh, ja pöörasid selle kõik enda kasuks. ja need võrgustikud, et võrgustiku vastu tuleb astuda võrgustikuga, me loodame seda võrgustikku luua ja loodame, et Euroopa prokuröri amet luuakse ja see prokuratuur tuleb, aga millises suunas äh, see, mis, see amet, mis praegu on äh, loomisel, peaks äh, liikuma? millised ülesanded peaks teie meelest Euroopa prokuratuur üles võtma, et me saaksime samme edasi astuda ja küsimused siis nii härra Raadule kui ka härra Burkansile minu poolt. mis on Burkans? härra Burkans ja see oli väga tark küsimus. loomulikult rahapesu andmebürood ei tegele pankade sisekontrolliga. Lätis on see järelevalveorgani ülesanne, finantskapitaliturgude inspektsiooni ülesanne, meie ei ole järelevalve teostajad. juristina ma mõtlen aga ajurünnakule, kuidas seda olukorda muuta ja muuta, kuidas edukalt võidelda rahapesijate vastu. ja ükskord ma juba pakkusin, kui kui kuritegude teel omandatud vara liigub ühest riigist teise, meil on vaja nõudekirja, palun äh, teostage võetus ja saatke see vara meile tagasi. aga miks me ei saa seda korraldada niimoodi, et rahapesu andmebüroo, mis saab teate kahtlase tehingu kohta pangalt ja näeb, et selleks on nii faktid kui ka õiguslik alus, ei saaks, ei, ei saa äh, väljastada korralduse saata raha tagasi riiki, kus see raha algselt asus. ja seejärel algatada uurimine nii riigis A kui ka B mis tähendab seda, et võib-olla rahapesu andmebürool peaks olema volitus mitte ainult külmutada raha, vaid saata see raha tagasi ka ohvri kontole ja siis see protsess kiireneks, kuid praegu kehtib väga palju takistusi, igasuguseid nõudeid, tingimusi, konventsioone ja nii edasi. see on võib-olla äh, selline fantastiline ettepanek, kuid ma arvan, et aastate pärast meil selline süsteem saab olema. härra Radu tänan. kui me jälle mõtleme, kuidas oli üles ehitatud see Vene pesumasin, me näeme, et, et tegemist oli pangad, mille kurjategijad üle võtsid, näiteks ma viitasin Moldova pangale. Äh, Moldovas kehtiv seadus nõuab, et kui inimesele kuulub rohkem kui viis protsenti Äh, panga aktsiatest tuleb avalikustada ka tegelik kasusaaja. esimeses etapis äh, kurjategijad lihtsalt omandasid neli koma üheksa protsenti. moldovlased mõtlesid, et nad on nutikamad kui kurjategijad ja kehtestasid selle üheprotsendilise lävendi, siis kurjategijad omandasid null koma üheksa protsenti. ja seetõttu võtmelahenduseks on läbipaistev omandisuhe pangas ja seda koos tegeliku kasusaajate registriga. kuid kurjategijad on väga nutikad ja öö, nendel firmadel on paberil omanikud, kuid need on mingid volitatud esindajad. aga need inimesed, kes need firmad on lihtsalt registreerinud, kuid on lihtne vaadata, mis nimi see on ja siis selgub, et seesama nimi esineb ka teiste tuhande varifirma omanike nimekirjas. seega omanike tundmine pangas on oluline ja on oluline tuvastada ka nendes võrgustikus need sõlmpunktid nii Vene pesumasinate kui ka teiste pesumasinatüüpe on alati teatud firmasid, kes on kesksel kohal selle süsteemi. Vene äh, pesumasina puhul, kus oli kakskümmend miljardit, oli kaksteist põhifirmat. Äh, Ühendkuningriigi, Delaware'i või Küprosel registreeritud firmad. ja juba, juba üksi nendega tegelemine tähendab suurt, üks oli Westman Enterprises Limited äh,, Briti firma äh,, Äh, mida läbis rohkem kui miljardit dollarit selles Vene skeemis ja see kuulus agendile, kes selle moodustas. ja see esitas ka tegeliku kasusaaja pangakonto ja ka panga. ja kui te seda kõike jälgite, siis on võimalik neid tuvastada, kui uurida nüüd seda ülesehitust, mitte tehingut, tehingut on väga raske järgida kui välja selgitada põhifirmade tegelikult ka, kasusaajad ja need, kes on firmad moodustanud ja registreerinud, siis tavaliselt on neid kuskil viis, eh, kes on selles süsteemis viimase kümne aasta jooksul toiminud. Briti, Panama, Delaware'is ja Küprosel asuvad seega neid on üsna vähe ja see toob meid selle probleemi eh, põhiolemuseni, eh, selle asemel, et hajutada oma jõupingutusi nendele paljudele tehingutele. ja nüüd saab sõna härra Robert Ziile. suur tänu. ausalt öeldes ähm, äh, kummalised tunded, ma olen äh, lätlane. Äh, ühelt poolt ei tunne ma suurt uhkust praegu selle tõsiasja üle, aga teisalt äh, loomulikult on hea, et see teema on päevakorda tõstetud ja et äh, härra Burkans on äh, meie kohtumisega liitunud. härra Burkans juba ütles, et Lätis loodi rahapesu andmebüroo üheksakümne kaheksandal aastal ja mina olin toonane rahandusminister ja me võtsime vastu rahapesuvastase seadusandlused selleks, et meie pangandus oleks lääne moodi pangandus. aga sellest on möödunud kakskümmend aastat peaaegu. ja kindlustus- ja kapitaliturgude alane seadusandlus võeti vastu samal ajal, ajal ja järelevalveorganid loodi ja me natukene vaatasime, kuidas britid seda teevad ja üheksakümne kaheksandal aastal, kui ma ei eksi, äh, minu meelest me astusime õige sammu. probleemiks on aga see, millest härra Purkas rääkis, nemad teevad osa tööst ära, aga neil ei ole piisavalt juriidilisi pädevusi, et äh, raha tagasi saata. ja samas meil on järelevalvenõukogu nii nagu härra Raad ütles, peab äh, olema info ka pangaomanike kohta info ja oleks väga kena, kui äh, härra äh, Burgans saaks istuda teiste vastutavatega kokku ja rääkida need asjad läbi. Läti on väike riik ja see oleks võimalik. ja häbiks meile, et see, selline asi oli võimalik läbi meie pankade. miks meie pangad valiti? kahjuks on äh, põhjus äh, sellega võidelda. mitte asi ei ole ainult selles, et me oskame vene keelt, vaid meil on äh, ka sellised Bossoveti tüüpi ettevõtted Lätis. pärast taasiseseisvumist kahjuks jäi väga palju neid, kes loovad, luua, üritavad luua finantsteenuste keskuse Lätis te võite ette kujutada, millised riigid osalevad meie pangandussektoris, hoiustajad ja äh, loomulikult see tekitaks meie pankadele nüüd ka probleeme, kui need hoiustajad äh, kaoks. ja reeglitele vastavusega on meil probleeme. mul on veel meeles, et mõned äh, meie pangad, nendel olid korrespond-, korrespondentkontod Ameerika pankades kümme aastat tagasi umbes, aga ükshaaval nad kadusid viimane oli Deutsche Pangas äh, ja ma saan aru, et ka see on kinni pandud. aga see äri muudkui õitseb. ma jõuan küsimuste juurde. härra Purgans, kas see, te ütlesite, et te tahaksite ka seda võimu, et raha saaksite tagasi saata kas te arvate, et see peaks tulema Euroopa tasandilt, see soovitus, või on seda võimalik Lätis ära teha siseriikliku seadusandlusega, mitte minna vastu Euroopa seadusandlusele, aga et luua selline ühtne infovahetus? et saada ülevaade sellest pildist, millest härra Raadu rääkis, kas oleks võimalik osa ära teha siseriiklikul tasandil või tuleb praegu oodata siin Euroopa Liitu? teine küsimus mõlemale kas te arvate, et tulevikus on võimalik, et äh, Läti äh, äh, ei ole enam turuks sellisele pesumasina tehingutele? tõesti häbiväärne. suur tänu. härra Purkansepp kõigepealt. suur tänu, hea küsimus. ma olen täiesti veendunud et ei piisa ainult siseriikliku seadusandluse muutmisest. kui me muudaksime siseriiklikult ainult seadusandlust, ei ole meil enam võimalik koostööd teha teiste andmebüroodega. meil on vaja direktiivi muuta, aga peaasjalikult tuleb muuta soovitusi kõik riigid, kõik andmebürood peavad koostööd tegema ühtemoodi. see on minu vastus teile ja selle juurde ma jään, aitäh. härra Radu? teen väga lühidalt. Läti meie uuringutes on viimase kaheksateistkümne aasta jooksul ikka jälle esile kerkinud. aga minu meelest Läti on astunud väga konkreetseid samme rahupesu vastu, pannud, võtnud pankadelt ära litsentse, Finantsjärelevalveamet, täpsemalt siis, aga tuleb olla väga ettevaatlik Ukraina puhul. Ukraina, kas võib saada uus Läti või uus Leedu või uus Eesti? Ukrainas võt-, võetakse praegu panku üle samade inimeste poolt, eh, kellest me tegelikult selle skandaali puhul räägime. ja, ja e-pangandus, eh, üks isikutest, kes selle e-panganduse läbi neid tehinguid tegi, oli just nimelt eh, Ukrainas. ja Ukraina praegu on Euroopa Liidu suur lemmiklaps ja seda võib-olla kasutavad kurjategijad ka kurjasti ära. suur tänu! härra Urban Crespo järgmisena, palun. suur tänu, proua esimees. kuulasin teie sõnavõttu huviga ja härra Raadu, teie sõnavõtt jättis mulle sellise mulje, et tegemist ei ole mingisuguse ühekordse asjaga see on äh, standardne juhtum ja ma arvan, et asjad lähevad väga palju kaugemale sellest juhtumist ja võib-olla üks kõige huvitavamaid asju Panama paljastuste puhul on see, et need, kellel on tohutud varad, ei peagi minema Panamale või eh, Šveitsi, istuvad lihtsalt kodus või lähevad kohalikku panka, mõne suure öö, eh, pangakontorisse ja kasutavad seda panka ära öö, eh, oma tehinguteks, rahapesuks siis kui üritavad äh, siis läbi selle maksustamist vältida. ja ma arvan, et äh, see Venemaa juhtum on väga hea näide ja minu küsimus on, et kuidas me üldse saame seadusandlust pankade rolli osas äh, koostada, pangad, kes tegelikult aitavad kaasa sellele rahapesule, see ongi meie jaoks kõige olulisem ülesanne vist, mulle hakkab tunduma. sellele peaks meie lõppraportis ka keskenduma ja minu küsimus seega mõlemale teile eriti härra Raadule täpsemalt, ma ei tea, kas te teate, et komisjon hiljuti tegi ettepaneku selle kohta, kuidas leida äh, vahendajad ja rahapesu võimaldajad üles, mitte ainult siis pangad ja tavalised vahendajad, vaid ka teised. Äh, ja selle ettepaneku puhul see puudutaks ainult äh, väikeseid tehinguid, mitte suuri tehinguid. kas teie meelest äh, see meede tegelikult legitimiseeriks suured äh, kurjad, kuritegelikud ettevõtmised. kui see trahv, mis selle eest tuleb maksta, on suhteliselt väike võrreldes saadava tuluga. sellest te ka enne rääkisite, et kas ei oleks mõistlikum äh, pangalitsents üldse ära võtta, kui leitakse, et äh, panga, pangas pidevalt ähm, on, ollakse seotud selliste tehingutega. ja teiseks kui sellised kuritegud korduvad, kuriteod korduvad, siis me peame vaatama, kuidas panga struktuur välja näeb. pangad üsna tihti on nii-öelda enesereguleerijad ja tegelikult sellel on palju vajakajäämisi kui võib-olla oleks võimalik siin midagi muuta, siis äh, võib-olla oleks äh, midagi võimalik ka muuta, härra Sandu. suur tänu, huvitavad küsimused. jah, ma arvan, et kõige huvitavam ja olulisem ongi infrastruktuurist aru saada. Äh, rahapesu võimaldajad, nende struktuuride loojad on sambad kogu sellele süsteemile. ja nendega tuleb tegeleda organiseeritud kuritegevuse võim peitubki selles, et nad tegutsevad piiriüleselt. aga selles peitub ka nende nõrkus. Te ütlesite, et võib lihtsalt minna, ma ei tea, kuskil siin Brüsselis tavalisse jaepanka. ja e, luua seal struktuurid, millel on ühendused Panama, ma ei tea, Delaware, Nevadaga tuleb natuke aru saada, kuidas need inimesed tegutsevad, tegemist on metsikute võrgustikega. Panama äh, puhul Fonseca, nendel on äh, kontorid üle terve maailma, Eestis, Lätis samamoodi. Äh, tegemist ei ole ainult riigisiseste ettevõtmistega, vaid nad on selles mõttes täielikult argmaised ettevõtmised. Nendel on kontorid igal pool. ja kui me teame, et need on äh, kahtlased ettevõtted, kuivõrd need on konkreetsete inimeste poolt loodud, see peaks automaatselt tekitama kahtlusi ja kui selline asi toimiks, siis sellest oleks palju abi. ja trahvid, ma olen teiega nõus, trahvid ei piisa selles mõttes. me räägime siin ikka suuremahulisest rahapesust ja kurjategijad äh, arvutavad need trahvid juba sisse oma ärikavasse võtavad lihtsalt need trahvid juba alguses äh, arvesse oma tulu arvetamisel neid juhtumeid on palju, kus seda on selgelt näha. ja nüüd pankade sisekontroll. ma arvan, et ka nendest ei piisa, sest nagu täna oli kuulda, ei ole piisavalt äh, ametnikke pankades, kes äh, suudaksid äh, neid uurimisi läbi viia, teinekord on vaja tõesti süüvida äh, ikka, minna ikka väga kaugele nende asjadega. ja paljud pangad lihtsalt äh, väidavad, et äh, nad kontrollivad kõike, kasutavad äh, paari andmebaasi, PEPS andmebaasi ja nii edasi ja tegelikult ei uurigi välja, et see on tegelik kasusaaja ja ei süüvi nendesse tehingutesse. et ma arvan, et selles osas on palju võimalik ära teha, aga sellele kõigele tuleks läheneda natukene laiahaardelisemalt. härra Purkans? ma olen äh, nõus härra Sandu Raaduga loomulikult kõige olulisem on siin pankade tegevus, neid võib karistada, kui sisekontrollisüsteem eh, ei vasta nõuetele. aga me peame aru saama ka sellest, et nende skeemide loojad saavad väga hästi aru, millised on korravalveametite võimalused. Nad teavad, et me peame seadma eelkirjad ja nii edasi ja et meil on piirid, mis meie tegevused takistavad, aga nemad tegutsevad täiesti ilma piirideta ja piirivabalt. ja pangad keskenduvad ainult sellele, mida nemad näevad, loomulikult ainult see, mis tuleb sisse, mis läheb välja. ja kui pärast seda kohe raha läheb riigist välja, siis vastutab selle osa eest juba järgmine pank ja muud infot nad ju ei näe mina arvan, et infovahetus erinevate pankade vahel tuleb tagada mastaabilisemalt, et näha, mastaapsemalt, et näha tervet tehinguahelat. praegu on kaasatud väga paljud rahapesu andmebürood, aga mitte ükski nendest ei keskendu tervele sellele ahele. võib-olla selle jaoks ongi meil vaja Euroopa Liidu rahapesu andmebürood. see pesumasina skeem hõlmab ju tegelikult väga paljusid äh, riike, üheksakümmend kuus vist. tege-, meil on vaja võib-olla isegi maailmaülest rahapesu andmebürood, aga alustagem kõigepealt siis Euroopa sellise asja loomisest, et võidelda nende skeemide vastu, aitäh. kas ma väga lühidalt? pangalitsentside äravõtmine, kas te arvate, et see oleks hea mõte? et see oleks soovitustes sees. Nendel juhtumitel, kus äh, see rikkumine kordub. härra Raadu, ma arvan jah, ma arvan, et see oht peab kõlkuma pankade pea kohal. see on ainus viis, kuidas nad hakkavad lõpuks neid reegleid ka täitma. härra Purgans? olen nõus proua Haudala saab sõna järgmisena. Äh, suur tänu! me oleme siin täna terve pärastlõuna pidanud kuulema seda, et, äh, et äh, rahapesu andmebüroode tegevuses on suured augud. aga seni, mulle tundub, ei ole keegi maininud veel Eurojusti ja minu küsimus härra Purkansile, kas teil on ka kogemusi Eurojusti kaasamisega olnud nende juurdluste puhul? ma käisin kunagi Eurojusti peakorteris ja nad olid valmis äh, sekkuma, kui mõni Euroopa liikmesriik nende poole pöörduks või riik, mõni riik, kellel on koostööleping Eurojustiga või näiteks, nagu näiteks on Moldova. minu küsimus härra Purkansile oli selline. ja härra Raadule kaks lühikest küsimust. Te rääkisite sellest, kui oluline on aru saada sellest, kes on pankade omanikud ütlesid, et väga lihtne on tegelikult leida ähm, üles need, kes on nende äh, kontode omanikud. noh, see oleks tore, kui see nii oleks, aga miks see siis ikkagi nii lihtne on ja kas ta on ikka nii lihtne? ja minu teine küsimus. Te rääkisite sellest esimesest äh, avastusest, et äh, Uus-Meremaa ettevõte saatis raha pangaettevõttele, mis kuulus Venemaa organiseeritud äh, kuritegevusorganisatsiooni ja Magnitski raha oli ka sellega seotud. hiljuti, äh, paar päeva tagasi, oli USA meediast lugeda, et äh, see niinimetatud Magnitski raha on üles leitud osaliselt ka Süüria keemi-, keemi-, keemiarelvade kavast ülesse. kas te olete midagi, kas te olete midagi selle kohta kuulnud või on tegemist ainult mingisuguste väidetega, härra Purkans? suur tänu. nagu ma ütlesin, üheksakümne kaheksandast aastast oleme meie Egmonti grupi liikmed. sinna kuulub üle saja viiekümne rahapesu andmebüroo äh, FIU ja me jagame omavahel koostööd ja see on meie jaoks peamine võrgustik. loomulikult, kui vaja, võime me kasutada ka äh, Ehm, FIUNet ehk siis rahapesu andmebüroode sidevõrku eh, e-, Interpoli ja Europoli poole pöörduda ja ka Eurojusti poole. aga meie jaoks on kõige olulisem võrgustik eh, Egmont Grupp, kuhu kuulub eh, sada viiskümmend FIUt. härra Raadu, esimene küsimus. pangad teavad millised teised pangad omavad nende pangas korrespondentskontosid. väiksed pangad peavad suuremates pankades avama kontosid selleks, et saada juurdepääs rahvusvahelistele rahaturgudele, et oleks võimalik raha üle kanda. see, kuidas meie jõudsime nende kontodeni ja enamus nendest pankadest on äh, riigi need, need on avalikustatud, nad ütlevad ise välja, kellega nad koostööd teevad, aga bilansist äh, või siis äh, mujalt kokku äh, saadud dokumendid kohtutest või legedest saatsime Swift koodid kätte ja vaatasime siis selle järgi järele. nüüd Magnitski raha. see ongi kogu selle pesumasina puhul nii keeruline. raha on segatud, nii et on täiesti võimalik, et Süüria keemiarelvade programmi rahastati tõesti sellest samast platvormist, kus oli ühtlasi ka Magnitski raha. see Uus-Meremaa firma, selle puhul me nägime, et üks suurem Mehhiko kartell, narkokartell kandis sinna raha, Vietnami kartellid äh, saatsid sinna raha. meil olid tunnistajad, kes rääkisid äh, sellest, kuidas seda kasutati, üks nendest istus kinni Rumeenias ja rääkis ja see tähendab seda, et väga raske on tegelikult nende platvormide puhul näha, mis raha täpselt kuhugi liigub. aga täiesti võimalik on, et äh, seda keemiarelvaprogrammi äh, rahastati sellega, sest et iraanlaste raha sanktsiooniaegadel oli ka väga palju nendes kont-, nendel kontodel. minu kord, ütleb proua esinaine ütleksin, et läbipaistvus, sellest võib-olla ei piisa pangandussektoris. Portugali näite näeme me seda, et tegelikult Angolast olid meil tegelikult kasusaajad, aga keegi ei võtnud midagi selles osas ette isegi programmi ajal, projektiprogrammi ajal ja me pidime pöörduma ametlike kaebustega Euroopa Pangandusjärelevalve Ameti poole, et käivitada see, see asi, mis praegu on siis veel pooleli Portugali puhul. aga loomulikult äh, varade külmutamine, konfiskeerimine ja pangalitsentsi äravõtmine oleksid head lahendused, mitte ainult pankade puhul muuseas see litsentsi äravõtmine, vaid ka juristide litsentsi äravõtmine, vahendaja litsentsi äravõtmine oleksid üliolulised vahendid. ja minu küsimus mis te arvate, et ostetakse residentviisasid äh, riikides? kas see ei ole ka viis, kuidas äh, on võimalik äh, siis need pesumasinaga pestud rahad kätte saada ametlikult või on, võib-olla on isegi see elamislubade süsteem sellega kaasatud? mina arvan, et Euroopa Liidu viisapoliitika lubab mustal rahal jõuda Euroopasse, olgu siis läbi pesumasina või ei. kahjuks küsimusi eriti ei küsita, kui kapital on riigis, antakse viisa välja ja investeeringuid jätkub ja asi läheb samamoodi edasi nagu enne. mina arvan, et sellel on tõesti äärmiselt negatiivne mõju Euroopale ja ka palju teiste, paljudele teistele riik, riikidele. härra Burkans, kas te tahaksite midagi lisada? kas teie rahapesu andmebüroo äh, on kontroll investori programmi üle Lätis? härra Burkans, jah, tegeleme selle asjaga, juba aastaid oleme tegelenud. minu lõppjäreldus on see, et me oleme juba mitu juhtumid edasi andnud andmekaitseorganitele, et käivitada juurdlused rahapesu puhul, aga tegelikult nende juhtumite arv on väga väike peaasjalikult tuleb välja, et see raha on juba pestud selleks hetkeks. aga meie ametkonnad tegelevad sellega igal päev, iga päev. ja tarkvara põhjal on võimalik üles leida ka äh, kuritegevusest saadud vahendid ja need arestida. ja järgmisena härra Meelo, palun. tänan, esinaine. olles kuulanud teie vastuseid, ähm, tekkis mul veel üks küsimus. tihtipeale oleme me siin silmitsi tõesti väga erinevate olukordadega ja mis puudutab nüüd äh, viisaprogrammi, elamislubasid, siis äh, jah, see kõik mängib ka rolli rahapesus, näiteks Portugalis teatud tingimustel, kui luuakse ettevõte ja kui luuakse töökohti, siis on tõesti selline skeem äh, võimalik. aga loomulikult niimoodi ei tegeleta ainult äh, rahapesuga, minu riigis on palju ärimehi, kes on loonud ettevõtteid, loonud niimoodi töökohti, millest siis saadakse kasu nii et äh, kui me siin hakkame võtma vastu reegleid, siis me peame arvestama ka erinevate olukordade võimalike eranditega. mina reegleid ei tee, seda esiteks äh, mina uurin ja paljastan äh, kriminaalseid skeeme ja küsimus ongi selles, mis on prioriteetne, kas America First ja äh, taganetakse Pariisi kokkuleppest või äh, on äh, prioriteetne Läti või Eesti või äh, Euroopa Liit? teatavad viisaprogrammid, mis on atraktiivsed, need meelitavad riiki investoreid ja ettevõtteid teiste riikide arvelt. Teie vaatenurgast, rahvusriigi vaatenurgast, kui teil õnnestub sellist raha riigi meelitada, oma riigi piirides, siis jah, see on teil hea, ma ei ütle, et see kõik on äh, räpane raha. paljugi sellest võib olla ka puhas. kui nüüd jätta moraalsed argumendid kõrvale, siis äh, see on siiski suurepärane võimalus organiseeritud kuritegevusele raha investeerimiseks, aga ma ei ütle, et kõik see raha on organiseeritud kuritegevusest. härra Purkans, kas te soovite midagi lisada? ma tahaksin öelda et ükskõik, kas me räägime pesumasina juhtumist või teistest, kõik sõltub äh, lõppkokkuvõttes sellest, kui hea on koostöö teiste FIU-dega. ühesõnaga, pesumasina juhtumil miks me ei saanud äh, raportit äh, Moldovalt, Venemaalt või teistest riikidest kuritegu toimus nende riigis, nad ei öelnud meile, et jälitage raha, arestige see, nemad olid vait ja küsimus on selles, mis põhjusel. suur tänu, härra Burkans. me oleme nüüd aruteludega lõpule jõudnud. loomulikult töökohtade loomine meie riikides on väga hea aga investoril tuleks siiski äh, mõningad küsimused küsida. me ei soovi ju töökohtade loomist äh, räpase rahaga ja sellepärast me siin seda praegu ka arutame. mõnikord on võimalik, äh, et raha päritolu on puhas ja siis ei olegi mingisugust probleemi aga siin on siiski äh, probleemid äh, ka, mis on seotud rahapesuga, härra Meelo, palun veel. ja protseduuriline küsimus või veel üks küsimus või kommentaar. poliitilistel põhjustel on äh, erandid süsteemis ja on tõesti väga perversne, kui me siin äh, ründame ausaid inimesi, ma ei ütle, et äh, Portugal first ähm,. no minu koduriik on minu koduriik ja ma loomulikult äh, toetan Portugali huvisid. ja me ei saa siin äh, kõike ühe, kõiki ühe mõõdupuuga Äh, mõõta siin on mul käes äh, trükis, äh, mille me jagame saadikutele, kes käisid Lissabonis. lugesin seda suure huviga, aga nii nagu ka üks teine Portugali saadik ütles, siis need artiklid, mis siin sees on, pärinevad äh, plokist Gerdalt. Äh, nemad on Mestis kuuega, Iskerdanet on nende võrgustiku nimi. võib-olla saame teie assistendilt vastuse selle trükise kohta, aga see blogis Gerda need artiklid Nende vastu mul midagi ei ole, aga Euroopa Parlament ei ole ju sotsialistide ja kuue hääletoru, meid on siin parlamendis ähm, teistestki leeridest. oli päris palju äh, erinevaid arvamusi, erinevaid artikleid äh, mida avaldati, aga siin on olnud äh, probleeme tõlkega inglise keelde, kirjaliku tõlkega inglise keelde, aga samas meil on oma tõlketeenistus äh, olemas. Nad oleksid võinud võtta igasugused äh, portugalikeelsed artiklid ja need ära tõlkida. ühesõnaga, vastuvõetamatu on see, et parlament nüüd siin trükises avaldab artikleid, öeldes, et siin on tegemist Euroopa Parlamendi äh, arvamusega, ma loodan, et äh, sellele on loogiline vastus, kui tegemist on lihtsalt äh, kirjaliku tõlge küsimusega, no siis portugali keel on ju üks ametlikku keeli Euroopa Liidus. võtan arvesse teie poolt tõstatatud mure edastan selle Werner Langenile, minul selle trükisega mingisugust tegemist ei ole ja härra Langen vastab teile. tänan kõiki selle väga huvitava arvamuste vahetuse eest, suur tänu paljude ettepanekute eest ja küsimuste eest, mis te esitasite. järgmine koosolek saab olema kolmandal juulil, siis tuleb äh, kohale ka volinik Vera Jurova ja hiljem toimub meil juulikuuses äh, koosolek.